Ah, yes, this one. It's okay, it's okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Good morning, dear guests, uh, dear colleagues, dear members of tere hommikust, uh, lugupeetud külalised, head kolleegid, uh, Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide liikmed. me alustame oma koosolekuga ja nüüd ma jätkan oma emakeeles, leedu keeles. Liivi, iš tikrųjų man yra didelė garbė atidaryti ma pean ütlema, et minu jaoks on tegemist suure auga avada eh, tänane koosolek, parlamentidevaheline koosolek, mis on pühendatud rahvusvahelise naistepäeva tähistamisele. selle aasta teemaks on naiste ning tüdrukute mõju suurendamine IKT sektoris, mis on võtmetähtsusega sektor tuleviku jaoks ma tunnen suurt heameelt selle üle, et saan tervitada siin täna kahtekümmend seitset liiget seitsmeteistkümnest Euroopa Liidu mm, liikmesriigi parlamendist ja Norrast. tervitame teid siin suurima heameelega ning eh, ootame ka teie osalemist tänases arutelus. aga kõigepealt eh, ma tahaksin eh, ka paar teadaannet edastada me korraldame tänase sündmuse koos äh, liik-, äh, rahvusparlamentidega suhtlemise direktoraadiga, tõlge on äh, kättesaadav peaaegu kõigis Euroopa Liidu keeltes peale iiri. meie koosolekud kantakse üle ka internetis ma vabandan, et meil on aega vähe, aga arutelud äh, toimuvad siis edaspidi paneelides. samuti tahaksin teile teada anda, et sõnavõttude aeg paneelides osalejatele on piiratud. me peame kinni pidama päevakorrast selleks, et kõik tehtud saaks ja sellest tulenevalt vabandan juba ette kui pean piirama teie kõneaega. liikmesriikide parlamentide liikmed, kes soovivad sõna võtta, peaksid selleks täitma äh, teile antud vormid ning te saate need siis edastada moderaatoritele selleaastaseks teemaks on siis naiste ja tüdrukute ähm, mõju suurendamine IKT-sektoris, äh, võtmetähtsusega sektoris ning äh, me teame, et tegemist on üleilmselt olulise teemaga. Äh, läbi meedia me saame mõjutada avalikku arvamust, kujundada arusaamu, samas Äh, IKT-ga puutume kokku äh, kõikjal oma ühiskonnas, nii äh, IKT kui meedia omavad äärmiselt suurt potentsiaali selleks, et naiste mõju suurendada. sellest tulenevalt on oluline, et naistel oleks juurdepääs tagatud, et nad oleksid esindatud ning et neid, neisse suhtutakse ähm, võrdselt kõikides sektorites. kaks tuhat kuusteist võtsime vastu raporti eh, sugudevaheline võrdõiguslikkus ning naiste mõju suurendamine digitaalajastul. Prostel Reinke eh, tegeles sellega. tema võtab sõna kolmandas paneelis. samuti kiitsime heaks eh, raporti meediasektori sugudevahelise võrdõiguse kohta proua Šroidova oli raportööriks, tema osaleb esimeses paneelis ning samuti koostasime resolutsiooni ja suulise küsimuse, mille esitasime komisjonile. ja see puudutab naiste ja äh, laste mõju suurend-, äh, naiste ja tüdrukute mõju suurendamist digitaalsektoris ning äh, selle koostas siis teise paneeli juht üheksa liikmene delegatsioon on meie komisjonist, mida mina juhin läheb ka kahe nädala pärast äh, New Yorki selleks, et osaleda kuuekümne seitsmendal äh, ÜRO naisteteemalisel äh, kohtumisel ning seal arutame naiste osalust ja juurdepääsu meediale, informatsioonile, tehnoloogiatele ning äh, räägime samuti sellest, kuidas seeläbi on võimalik äh, naiste olukorda parandada ja nende mõju suurendada. sellest tulenevalt on ka teie tänane panus äärmiselt oluline, kindlasti kuulame teid vägagi tähelepanelikult ning see annab meile ka ainest edasiseks tööks. head kolleegid, head äh, osalejad me lootsime, et Euroopa Parlamendi president härra Antonio Tajani eh, saab selle sündmuse täna avada, aga ta andis meile teada paar päeva tagasi, et kahjuks tal ei ole võimalik seda teha. küll aga saatis ta meile mm, selle asemel videosalvestuse, tema poolt salvestatud sõnumi, mida me nüüd ka kuulame. Cara Viglia kallis eh, Vilja, eh, kallis Vera, kallis Maria. Euroopa Parlament on esirinnas eh, selles võitluses, mille eesmärgiks on tagada võrdsus ning õigused kõikidele naistele. sel aastal me käsitleme emantsipatsiooni teemad meedias ning IKT sektoris sugudevahelise võrdsuse tagamine eh, neis võtmetähtsusega sektorites alates palgast on esmatähtis ja selleks, et tagada majanduskasv ning eh, tööhõive. kui me ei tunnusta naiste tegelikku olulist rolli, ei suuda me üles ehitada tugevat Euroopat, mis suudab edendada oma väärtusi ka eh, digitaalmajanduses on naistel veel täielikult realiseerimata potentsiaali seeläbi me kaotame üheksa miljardit eurot SKT-d Euroopa Liidu tasandil. selleks, et luua töökohta, peame me toetama ettevõtjaid, professionaalseid äh, töötajaid ning liidreid. me peame rohkem kaasama naisi, see loob rohkem tööhõivet, rohkem majanduskasvu ülemaailmselt läheb äh, maksma nende väljaarvamine majandussektorist üksteist koma viis äh, üksteist tuhat viissada miljardit eurot. tegemist on siis Jaapani, Saksamaa ning Ühendkuningriigi SKT-ga kokku. neli koma kuus protsenti naistest on kesktasemejuhid, kakskümmend neli juhtivkohtadel üldse ainult. kuussada viiskümmend viis miljonit naist töötab vähem kui mehi see tähendab seda ka, et liiga vähe naisi töötab IKT sektoris tuhandest äh, diplomiga naisest ainult kakskümmend üheksa valivad selle valdkonna ning neljal õnnestub ka tööd leida. nii meedia kui sotsiaalvaldkonnas endiselt levivad stereotüübid. Õnneks on aga vastupidiseid näiteid ka, nagu kampaania Me Too. palju on aga vaja veel ära teha, Euroopa Parlament on välja töötanud äh, ka äh, veebi äh, Äh, naiste äh, tagakiusamise ja äh, küberjälgimise vastaseid meetmeid. me peame tagama võrdse juurdepääsuga töökohtadele kõikides valdkondades, samuti haridusel naistele tahaksin tänada naistekomisjoni selle eest, mis on ära tehtud, ma tahaksin samuti tervitada Äh, seda, et on loodud äh, naiste jaoks äh, IKT-sektori eraldi auhind ja tahaksin sellest tänada volinik Gabrieli. me teame, et Tallinna digitaalkohtumisel oli võimalik samuti arutada võrdsete võimaluste pakkumise küsimust naistele. paljud konfliktid tekivad sellest, et äh, lihtsalt kardetakse teadmata äh, tulevikku, sellel on omad äh, psühholoogilised tagajärjed kahjuks, aga tihtilugu see hirm toob endaga kaasa ka õiguste keelamise ning vägivalla. me peame võitlema võrdsete õiguste eest, ei ole võimalik äh, Äh, tagada õiglasemat maailma, kui me ei tunnusta õigesti naiste õigusi ning seda ka töömaailmas. see võitlus ei tähenda seda, et me võitleme ainult naiste eest, vaid me peame võitlema selle nimel iga päev, nii täna kui homme ning tegema seda Euroopa ning kogu inimkonna nimel, aitäh! Dėkuoju Europos parlamento e, pirmininkui ponui Antonijo Tajani. Suur aitäh suur aitäh härra Antonio Tajanile, Euroopa Parlamendi presidendile, ma tahaksin tänada äh, teid äh, avasõnade eest ning nüüd annaksin sõna äh, volinik Jourovale, palun. Madam Chair, honorable members, ladies and gent-. lugupeetud esinaine, daamid ja härrad, head kolleegid, tõepoolest Tajani sõna, president Tajani sõnad olid vägagi julgustavad ning äh, tahaksin tänada äh, teda selle eest selles virtuaalruumis äh, väga hea, et härra president ise ei karda naiste potentsiaali, nii et see on tõesti väga hea rollimudel, aga me oleme nõus, et rahvusvaheline naistepäev on päev, kus me tähistame naiste saavutusi erinevates eluvaldkondades samuti on tegemist päevaga, kus me peame meenutama, et isegi Euroopas ei ole me suutnud veel tagada võrdsust meeste ja naiste vahel. me oleme pika tee maha käinud, aga me ei ole veel kohale jõudnud naised on endiselt alaesindatud tööturul madalama palgatasemega, nad ei saa oma karjääri jätkata ning samuti rikutakse nende õigusi meedia ning digitaalvaldkonnas on samuti eh, probleeme. sellest tulenevalt eh, tervitan eh, seda teemat, mis tänase konverentsi jaoks välja valiti ning tänan ka komisjoni, et mind siia kutsusite. IKT on loonud ühest küljest palju uusi võimalusi hariduse jaoks, tööturul samuti ning pakub erinevaid lahendusi äh, mis on äh, paindlikumad ja võimaldavad äh, tööaega ja ruumi äh, erinevalt kasutada. sellest hoolimata aga seisame silmitsi kahe tõsise probleemiga. liiga vähe on IKT spetsialiste ning teiseks naised on väga alaesindatud nende seas. hiljutine Euroopa Võrdsuse Instituut leidis, et naised Äh, naiste esindatus on isegi väiksem kui üks viiendik IKT sektoris Euroopa Liidus. see äh, näitaja veelgi väheneb. isegi noorte seas me näeme, et ei haarata kinni võimalustest. Äh, andmed näitavad ka seda, et ainult seitseteist protsenti ligi kaheksast miljonist IKT sektoris töötavast, töötajast on naised, see näitab, et väga paljud äh, naised lihtsalt jäävad kõrvale digitaalvaldkonna töökohtadest äh, perevastutuse tõttu, see tähendab seda, et läheb äh, ligi kuusteist miljardit eurot tootlikkus valdkonnas kaduma. me teame, et ei ole suuri erinevusi noorte naiste ja meeste alusdigitaaloskute osas näiteks kaks tuhat kuusteist Euroopa koodi äh, nädalal nelikümmend kuus protsenti osalejatest olid naised ja tüdrukud. nii et me näeme, et naiste poolt on huvi aga segregatsioon siin sugude vahel hariduses on üheks põhjuseks, mis on kaasa toonud naiste vähesuse IKT valdkonnas. naistele suurema mõju andmine eh, siin ning võrdõiguslikkuse tagamine ning need mõju tõstmine on vajalikud kuuskümmend kuus punkti eh, saja punkti skaalas eh, on Euroopa Liidu indeks sugudevahelise võrdõiguslikkuse eh, skaalal. meie eesmärgiks on edasi liikuda sellepärast, selleks, et tagada õiglasem ühiskond ning see on ka põhjuseks, miks mina olen teinud erinevaid algatusi, mis võivad endaga kaasa tuua suuri edusamme. väga oluliseks teemaks on võrdne juurdepääs eh, majand-, rahastamisvahenditele, see ei tähenda mitte ainult naiste sõltumatust majanduslikes küsimustes, vaid äh, tähendab äh, ka majanduslikku edu ning konkurentsivõimet ja jõukust. Äh, progress on aga aeglustunud, tööhõive ja palgalõhe on päris sarnased olnud viimastel aastatel see, et see lõhe ei ole muutunud, sunnib meid tegutsema. novembris kaks tuhat seitseteist andsime eh, teada, et plaanime konkreetseid lahendusi leida selleks, et teha lõpp palgalõhele mm, ning meil on eda-, ette nähtud ka tegevuskava eh, kuni, mm, mis peaks kestma kuni selle mandaadi lõpuni aastal kaks tuhat üheksateist meie sooviks on tõsta naiste osalust IKT eh, valdkonnas ja me leiame, et seeläbi on võimalik eh, palgalõhet vähendada. aprillis kaks tuhat seitseteist andsime teada algatusest, mille eesmärgiks on parandada võrdseid õigusi naistele ja meestele töökohtadel. eriti just parandada öö, eh, töö ja eraelu tasakaalu. selle ka me pakume suuremaid, äh, suuremat paindlikkust äh, lapsevanematele selleks, et oma era- ja tööelu tasakaalustada. samuti töötame selle nimel, et parandada äh, ettevõtetes ka juhtivtasandil ähm, võrdluslikkust ning kutsume üles ettevõtteid võtma konkreetseid meetmeid selleks, et aga otsuse langetamisprotsessis oleks sugudevaheline võrdõiguslik tagatud. volinik Gabriel ma ei tea täpselt, kuidas nime hääletada, ütleb äh, volinik Jourova. Äh, aga tema esitab äh, hiljem täpsema kava selle kohta täna, mida on komisjon plaaninud teha selleks, et anda segregatsiooni haridusvaldkonnas. see on põhjuseks, mis on viinud IKT sektoris naiste vähesuseni aga me peame samuti muude väljakutsetega tegelema, mis on seotud digitaliseerumisega äh, nagu äh, ahistamine, tagakiusamine veebikeskkonnas, äh, turvalisem internetiprogramm ning äh, erinevad uuringud on näidanud, et väga palju on levinud häirivaid sõnumeid eriti on need suunatud just naiste, äh, noortele naistele, tüdrukutele, teismelistele. see näitab, kuivõrd äh, oluline on silma peal hoida interneti kasutamisel. komisjon rahastab tegevuste, mille eesmärgiks on vähendada üldiselt sugudepõhiste vägivalda ka kübervaldkonnas. Äh, MeToo kampaaniale tänu suhtutakse ka ahistamisse tõsisemalt ning ohvreid kutsutakse üles äh, teada andma rikkumistest. tänu sellele momentumile, mis äh, taolise liikumisega on kaasnenud, äh, olen ka mina pühendunud vägagi sellele, et vähendada naistevastast vägivalda. Istanbuli konventsiooni ratifitseerimine on üheks oluliseks aspektiks siin. ma tahaksin siinkohal tänada Euroopa Parlamenti tema toetuse eest ühendagem jõud selleks, et samm-sammult edasi liikuda, eh, tagamaks, et sugudevaheline võrdsus oleks eh, reaalsuseks ka digitaalvaldkonnas ning meedias. daamid ja härrad, ma tahaksin kokkuvõtteks eh, soovida teile edukat sündmust ning head rahvusvahelist naistepäeva äh.! Labai ačiū, ponė komisarė Jūrova, ir iš tikrųjų ačiū už mūsų pastovų ir nuolatinį bendradarbiavimą ir tikrai pritariu jūsų pasakytom mintim, kad mes turime apjungti. selle eest, et teete meiega e, koostööd ja ma olen nõus sellega, et me peame tõesti oma jõud ühendama, et e, me saaksime edusamme saavutada soolises võrdõiguslikkuses. suur tänu teile ja nüüd mul on väga hea meel tervitada ühte eriti väljapaistvat naist. tegu on äh, filmi Suffragettid režissööriga Sara äh, Gavron ja samuti tervitame siin äh, lauljat ja Mad Woman festivali korraldajat Pilar Juradot. ja nüüd annaksin sõna kõigepealt režissööri Sara Gavronile. tere hommikut, lugupeetud proua esimees, lugupeetud äh, külalised, nii et mina olen filmirežissöör, nii et ma räägin siis ähm, sellest vaatevinklist, kuna ma tean sellest meediast rohkem. nii et mul võttis päris kaua aega selleks, et oma hääl välja kujundada ja nüüd, kui mul see hääl on olemas, siis ma enam vaiks- äh,, ei vaiki, ütles Madeleine Albright ja mina ütleksin, et äh, siin on tegu nüüd aastaga, kus naised enam ei ähm, vaiki, tegu on tõesti pöörangulise ajaga ning ähm, samas ähm, ma näen, et minu ähm, valdkonnas äh, filminduses äh, väga palju muutunud ei ole, kui ma filmikoolist lahkusin, siis suurema osa, üheksakümmend protsenti filmidest oli tehtud meeste poolt ning kakskümmend aastat hiljem umbes üheksakümmend protsenti filmidest endiselt on tehtud ikkagi meeste poolt. aga me oleme siiski äh, pöörangulisel ajal ja me peame sellest võimalusest kinni haarama. nagu teised juba ütlesid, on oluline võimestada naisi filmis, meedias ja televisioonis sellepärast, et need meediad mitte ainult ei peegelda meie kultuuri, vaid need ka mõjutavad seda. ja Times Upi rühm ütles siis, meedial on äärmiselt oluline roll võõrdõiguslikuma maailma loomisesse, meie oleme need ühendajad, me võimaldame ka ühiskondlikke muutusi läbi viia ja kui ma üles kasvan, siis ma ei mõistnud, et naised isegi võivad saada filmirežissöörideks. miks? sellepärast, et äh, ükski film, mida mina nägin, ei olnud tehtud naise poolt ja mul ei olnud ka mingisuguseid äh, rolli eeskujusid äh, filminduses, aga samas mul oli oma isiklik eeskuju, minu ema, kes on siin ka täna kohal, temast sai rohujuure tasandi poliitik ja ta on olnud ka Londoni linnavalitsuses, ta on olnud ka aselinnapea, nii et tema eeskuju oli mulle väga oluline ja ja ma leidsin ka kanali, kuidas oma äh, Äh, oskusi kasutada. nii et äh, üheksakümnendatel ma leidsin selle kanali, kuidas äh, oluliste režissööride tööd järgida, Campion, Nayed ja teised ja see oli minu jaoks tõesti elu muutev, kui ma nägin, kuidas naised saavad muuta olukorda, väljendades ennast selles meediavaldkonnas. kui ma lahkusin filmikoolist, siis mina unustasin sellest, et teha filme sufražettidest ja siin on ka T-särk selle filmi nimega ja tegu on looga, mida, millest ei olnud kunagi räägitud, see on äärmiselt oluline kahekümnenda sajandi poliitiline ühiskondlik liikumine ning eh, see tõi esile ka väga olulised isiksed ning eh, samuti see kajastas ka eh, kaasaegseid sündmusi, kuid samas ei oldud veel valmis seda lugu rääkima ning ma rääkisin sellest ka produtsentidele ja nad lihtsalt ohkasid, et naised, poliitika, kuidas me seda hakkame üldse maha müüma ja ma vastasin, aga kui ma panen sinna sisse näiteks plahvatused ja politsei tagaajamised ja jälitamised, et natukene filmi huvitavamaks muuta, aga veel kümme aastat läks mööda, kuni tõesti huvi tekkis selle loo vastu. ja võib-olla siis äh, ka interneti pärast me kuulsime, kuidas äh, naised hakkasid äh, mahasurumise vastu tugevamini rääkima, näiteks kas või Pussy Riot või ka teised liikumised. jaa aga samas ma pidin veel väga paljusid takistusi läbima selleks, et eh, filmi eh, filmida. meil oli väga palju huvilisi eh, naisrollidest, aga samas me pidime ka meesnäitlejaid rollidesse leidma ja nende esindajad lugesid stsenaariumi läbi ja ütlesid, et ei, ma ei tea, see nagu ei sobi ikkagi minu näitlejale ja, ja, ja samas me ikkagi, meil ikkagi õnnestus suurepärased meesnäitlejad ka leida ja ja paljud neist olid üllatunud, kui nad meie eh, filmis osalema hakkasid, et nad ei, ei ole kunagi osalenud filmis, kus on nii palju östrogeeni. ja kirjutajad, stsenaristid, kostümeerijad, grimeerijad olid, nii et üks eh, suurim müüt on see, et naised ei oska koos töötada, aga meie oskasime väga hästi koos töötada ja aga samas ma nägin ka erinevaid takistusi ähm, oma teel, millised lahingud tuleb lüüa selleks, et ähm, tuua välja oma seisukoht. ja ma ütlesin ka ähm, meie filmi asukohtade leidjale, et, et, et et ähm, ähm, me soovisime filmida ka Briti äh, parlamendis, aga samas äh, mulle öeldi, et ei, et isegi suurimad filmid ei ole saanud äh, seal filmida, aga lõppude lõpuks parlament ikka ütles jah, aga nad soovisid saada ka rohkem detaile. ja ma ütlesin neile, et me soovime sisse tuua kakssada 200 Äh, näitlejad, äh, sõidukid, hobuseid ja, ja samuti siis ka veel teisi massistseenides osalejaid, kes peaksid siis parlamendihoone keskväljakul esinema. ja üllataval kombel parlament oli nõus, nii et äh, meil ähm, me suutsime siis rääkida ikkagi loo naistest kohas, kus naiste poliitilist aktiivsust alla suruti ja sufražetid näitasid, kuidas on võimalik muuta maailma ning praegusel hetkel me näeme, et äh, muudatusi on võimalik veelgi äh, läbi viia, et me näeme, et äh, maailmas, kus liberalism on sattunud ohtu, me näeme, kui palju võib muutuda ühe aasta jooksul, nii et me nägime, et aasta alguses algasid naiste marsid ja nüüd me oleme näinud ka Me Too liikumist ning me oleme näinud, kuidas naised erinevates sektorites ka aina aktiivsemaks muutuvad ning feminism levib ilma piirideta ja me soovime, et vaesemad naised oleksid sama olulised kui kõige rikkamad meesterahvad ja me soovime teha ka koostööd meesliitlastega ning me soovime ka tähelepanu juhtida sellele, et naised on endiselt alaesindatud meis ning naisrežissöörina oleme valmis seda trummi taguma nii palju kui, nii kaua kui vaja selleks, et muutus toimuks. nii et tulles tagasi Madeleine Albrighti juurde, me võime seda saavutada, kui me ei vaiki ja natukene edasi minnes me saame seda teha, olles ühised ja tehes lärmi. ja selleks, et ja me, kui ma räägin nüüd lärmi tegemisest, ma tulen Emlini, Emlini Bankhursti eh, sõnade juurde, tema oli sufražettide esind-, eh, juht eh, Inglismaal. Teil on kaks väikest last, kes on väga näljased ja soovivad süüa. üks väike laps on äh, Äh, kannatlik ja ootab ära, kuni ema teda äh, toita saab. teine on jälle kannatamatul, karjub, äh, taob, peksab ja, ja muudab olukorra tõestile ebameeldivaks. ja me loomulikult siis teame, kes saab kõigepealt süüa ja see on ka tegelikult poliitika aja, ajalugu. Te peate muutuma öö, ähm, väljakannatamatuks äh, ja peate tegema lärmi, rohkem lärmi kui kõik teised. nii et äh, kõigile siin ruumis minu sõnum, tehkem rohkem lärmi kui kõik teised, aitäh! Iš viso širdies dėkoju, ponė režisierė, ponė Sara Gavro. Suur tänu! Suur tänu! proua Gavron, selle eest, et olete tulnud meie üritusele ja ma sooviksin teid eh, tänada ka kogu teie eh, töö ja tegemiste eest, sellepärast et oma tööga te olete tõestanud, et naisrežissöörid võivad olla sama head eh, režissöörid kui meesrežissöörid, nii et palju edu teile ka edasistes tegemistes! ja sooviksin ka tervitada teie ema, kes on siin meie ridades ja nüüd annaksin sõna lauljale ja Mad Woman Fest festivali rajajale, proua Pilar Joradel, palun, teil on sõna Buenos días a todos ustedes. Eh, tere päevast kõigile, ütleb proua Jurado. kõigepealt sooviksin eh, siin tänada eh, proua Plahvitšutet, eh, proua volinikku, proua Jurovat. aitäh selle eest, et olete mind siia üritusele kutsunud ja te olete siia kutsunud ka minu kolleegi ja sõbranna Sarah Cabroni, et me saame kõik ühiselt äh, tänast päeva tähistada. mis puudutab äh, Match äh, Women Festi, siis äh, see koondab neid naisi, kes ütleb, aitab, aitab diskrimineerimisest, aitab naistevastasest vägivallast ning sellised kampaaniad nagu Me Too, ka see oli Mad Women festivali tulemuseks, aga asi on ähm, rohkemas kui ainult festivalis, et loomulikult kõigepealt see idee oli mul peas ja, ja võib-olla ka kampaaniad saavad panustada sellesse, et äh, maailma muuta. oluline on ikkagi see, et me kajastame ka naisi kunstis, sellepärast et tihtipeale ähm, kujutatakse naisi kunstis väga üheülbaliselt ähm, ja mitte selliselt nagu me tegelikult oleme, sellepärast et naised ei ole endiselt veel võrd-, ähm, võrdsed ähm, maailmas ja oluline on see, et me suudaksime naisi ka selles maailmas teisiti ette kujutada, et naised ise suudaksid maailma teisiti ette kujutada, sest naised on väga loomingulised ja oluline on see, et ka maailm avaks oma silmad. ja meid on ka piisavalt palju, et seda muudatust äh, läbi viia ja ma tean, et kunstimaailmas on väga palju suurepäraseid naisi tegutsemas ning meie suudame naistega maailmale näidata, et me saame maailmaga teistsuguseks kujundada ning me peame ühinema, ühinema kõigiga, kes meie võitlusega kaasa lähevad selleks, et meie ähm, unistusest ka tegelikult saaks. et loomulikult seda Mad Womani festivali me ei saa üksinda läbi viia ja sellega on ähm, kaasa tegemas ka väga paljud mehed. aga täna ma tutvustan siin naisi ja kunstnikke, naiskunstnikke, kes on selle programmiga ähm, koondunud, aga sellega on koondunud ka paljud meeskunstnikud, kes samuti usuvad soolisse võrdõiguslikkusesse, nii et eh, nii naised kui mehed üheskoos korraldavad seda Mad Woman eh, festivali. sellepärast, et eh, oluline on see, et oleks vähemalt üks pöörane naine, kes suudaks maailma teistmoodi ette kujutada, et kogu maailm muutuks ühel päeval Mad Womaniks, nagu, pööraseks naiseks nüüd, mis puudutab naiste kujutamist, siis siinkohal me peame oma vastuseisu ja vastupanu esile tooma. ja seda me suudame ka Mad Woman festivaliga teha, me oleme teinud midagi, mida varem tehtud ei ole, nimelt iga ähm, etendus äh,, performance ähm,, selle eesmärgiks on olnud anda hääl naistele, kellel seda häält ei ole olnud kas sotsiaalsetel põhjustel või mingitel muudel põhjustel. ning kui inimesed järgivad oma südamesoovi, siis eh, see saab ka tegelikkuseks. tegu on ka eh, empaatiaga, sellepärast et tänu sellele me suudame ka teisi teistmoodi näha näha neid teisi ähm, kaasaegses maailmas, äh, kus äh, on oluline tehnoloogia, kus meil peaks olema justkui juurdepääs kõigele. ja see on just äh, see maailm, kus tehnoloogia tulemuseks on see, et et me saame ka paljastada neid ühiskonna patte nii-öelda, mis endiselt veel eksisteerivad. ning ma usun, et oma liikumisega me saame ka uusi võimalusi avada ja me ei pea lihtsalt konstateerima, et jah, et meil on tegu allasurumisega, vägivallaga ja see lihtsalt jätkub, vaid me räägime naistega nendest probleemidest. ja naised räägivad mulle tihti, milliste probleemidega nad silmitsi on. ja see algab juba ülikoolides näiteks, et ähm, ülikooli lõpetajad, kui tegu on naisterahvastega, nad isegi ei saa kasutada neid võimalusi, mis olemas on neil. nii et me ei tohi unustada ka teisi, sest meie oleme teie, see on meie lähenemine, seda me ei tohi unustada. ja teataval määral ka tehnoloogia võimaldab, IKT võimaldab meil justkui nagu äh, teise elu luua, see digitaal, luua endale digitaalne elu, et eksisteerida justkui teises keskkonnas, aga loomulikult IKT-l on nii positiivsed kui ka negatiivsed äh, pooled, kuid samas me ei tohiks jätta tähelepanuta neid suurepäraseid äh, võimalusi, mida see annab selleks, et kasutada oma häält, edastada oma sõnumit, edastada oma tundeid ja täna on meie ülejäänud elu esimene päev ja see on see sõnum, mis on meil südames ja mida me soovime edastada, näitamaks, et me tõepoolest suudame maailma muuta. ja kõik naised, kes soovivad maailma muuta, kõik need naised, kes soovivad maailma muuta ähm,, nende jaoks on oluline see, et vaatamata sellele, et paljud on öelnud, et ei, et maailm ongi selline, ei, ei, tegelikult äh, me, me peame saama äh, maailma muuta, see võimalus on meie käeulatus, me peame lihtsalt äh, käe välja sirutama. naisterahvas, üks naine, kellest ma sooviksin rääkida, on Benja Ivanja. tema võitles naiste õiguste eest Franco diktatuuri ajal Hispaaniast ta kaotas oma elu võideldes äh, naiste vabaduse, õiguste ja võrdõiguslikkuse eest. seda, äh, selle naisega äh, oli mul väga vähe ühendust, sellepärast et ta, tal oli väga, mul on temast ainult mõningad mälupildid lapsepõlvest, tegu on minu vanaemaga, tema oli see, kes Franco diktatuuri ajal võitles naiste õigustest, aga me ei soovi, et see kampaania leiaks aset ainult Hispaanias, ei. see äh, kunstnike liikumine sooviks kaasata kõiki maailma kunstnikke ja see, mida me oleme Hispaanias teinud, on loomulikult suurepärane, aga me leiame, et me peaksime väljaspoole liikuma selleks, et ähm, ühendada ja endaga kaasata ka naisi ülejäänud maailma piirkondadest meie soovime olla osa Euroopast, me soovime olla osa laiemast ülemaailmsest liikumisest ja me leiame, et kunst on üheks suurepäraseks võimaluseks seda saavutada, sellepärast et kunst on tohutult võimas vahend, see võimaldab ähm, saada ühendust teiste inimestega. ja ma sooviksin äh, siinkohal öelda siit, ähm, siit mikrofoni juurest öelda, et äh, tegu on erilise sündmusega ja me esitame oma tööd ka erinevatele ähm, isiksustele ning ähm, ning meie töö on pühendatud mitte ainult meie kunstnikele, vaid ka meie võõrustajatele siin, ka volinikele ja samuti ka naiste õiguste komisjoni esimehele, et te olete nii palju teinud ära, proua Jurova, te olete meie jaoks nii palju ära teinud ja äärmiselt oluline on ka teie tööd tunnustada ja seda mitte ainult poliitilisel tasandil, vaid ka ühiskondlikul tasandil. sellepärast, et te olete tõesti väga suuri jõupingutusi teinud ähm, meie ideede edendamiseks ja abistamiseks. ning me loodame, et äh, meie festival äh, hakkab ringlema kogu maailmas, kogu Euroopas, nii et äh, kõik siin kontinendil saaksid selle mitmekesisuse, vabaduse, kogemuse ja saaksid tunda seda suurepärast tunnet, kui naised ja mehed üheskoos võitlevad soolise võrdõigusest ja meie vabadustest mul on nii palju aega, mida ma, palju asju, mida ma sellest sooviksin rääkida, aga mul ei ole paraku palju aega, aga väga paljud inimesed on seda küsinud. nimelt. nii et ma edastan äh, teile nende, kõikide nende inimeste tervitused, kes minuga on äh, ühendust võtnud ja minuga rääkinud sellelt ja, ja me kuuleme ka ühe suurepärase kunstniku häält, kes soovib laulda ühe, ühte Rossini aariatest, me tähistame ka Rossini aastat ja ma loodan, et teil on ka võimalus seda suurepärast aariat kuulda. ning loodan, et teil on ka nii palju kannatust, et saada seda konkreetset aariat. kuulda, tegu on minu häälega, mis väljendab seda kaunit, kaunist maailma. Lo vincerò questo mondo nostro sarà kogu südamest, proua Hurado. Te olete näidanud, milline on teie anne, milline on teie võimekus ja milline on teie jõud, mida me näemegi naistes. kunstijõud suudab meid ühendada. kunst näitab, et võrdsed võimalused võivad tõepoolest saada reaalsuseks. veel kord suur tänu. kõige paremad soovid teie festivalile palju edu. loodetavasti see hakkab ringi rändama Euroopas ja kogu maailmas, rääkides tõelistest väärtustest. suur tänu veel kord. ja nüüd, head kolleegid, tahaksin äh, nüüd tänada kõiki, kes siiani sõna võtsid, proua volinik, proua režissöör, proua laulja. avaosa on nüüd sellega lõppenud ja nüüd läheme edasi paneelarutelude juurde. mul on suur heameel anda koosoleku juhatamine üle moderaatoritele ja kutsun siia nüüd äh, lauale, laua taha esimese paneeli moderaatorid proua Liliana Rodriguez esimesena Portugalist, Portugali parla-, tema on parlamendi liige, tema on moderaator esimeses paneelis, siis proua Gülsün Vilgehan, kes on Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee liige ja kutsun siia ka proua Mikaela Šoidrova, Euroopa Parlamendi liikme. Šiandien trys panelinės diskusijos bus skirtos tokioms mūsų te- meie kolm paneelarutelu on pühendatud kolmele teemale, kõigepealt naised, nais, naised, kes kujundavad meediat, siis naiste võimustamine ja tütarlasted, naised ja tütarlapsed läbi digitaalse kaasamise ja kolmandaks naiste liikumised on tõusuteel, võrdsus digitaalsel ajal ja väike vaheaeg. väike paus, enne kui läheme paneelide juurde. Bom dia. Bonjour. tere päevast kõigile. me alustame esimest äh, paneeldiskussiooni. meil on suur au äh, olla siin koos proua Gülsün Vilgehaniga, kes on Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee liige samuti on minu kõrval äh, proua Mikaela Šoidrova, soolise võrdõiguslikkuse raportor meediasektoris Euroopa Liidus, Euroopa Parlamendi liige ja nüüd lähen üle oma emakeelele, portugali keelele. võrdsus on üks äh, kaasaegse demokraatliku riigi prioriteetidest ja meedia etendab väga olulist rolli meist sellise ühiskonna ülesehitamisel, kus mehed ja naised on de facto võrdsete õigustega. meedia võimuses on edendada ja kiirendada reforme või siis võib meedia olla ka tõsiseks takistuseks sellel teel. vaatamata edusammudele näeme diskrimineerivaid stereotüüpe, mis iseennast taastoodavad. meeste ja naiste kujutamine meedias on jätkuvalt meeste poolt paika pandud. naiste alaesindatus meedias nii juhtidel, juhtide kohtadel kui osalemisel, teemade kommenteerimisel, selle kohta Simone de Beauvoir ütles, et meediamaailmas näeme, et see on maailm, mis on alati kuulunud meestele. esimene asi on seda mõista, teine asi on nüüd analüüsida maailma läbi sooperspektiivi, selleks et rohkem pädevusi anda naistele, selleks et suurendada naiste osalust, selleks on vaja positiivset diskrimineerimist. on, see on üleminekumeede, kuid me ei saa seda jätta kõrvale kui me tõepoolest tahame tegeleda ebavõrdsusega. ühtlasi peame tugevdama eeskirju nii eh, siseriiklikult kui Euroopa tasandil peavad olema standardid ja konkreetsed kriteeriumid, mis kehtivad tööelus, karjääris ja meedias. on vaja ka sanktsioone ja karistusi tuleb mõelda haridusele ning ähm, poliitikaid tuleb rakendada selliselt, et on tagatud töö ja eraelu tasakaal, tuleb võidelda ja karistada sotsiaalse ahistamisega meedias. ja veel, ja on samuti väga oluline see, et me edendame meediakirjaoskust erinevatel haridustasanditel. ma olen kindlalt seda meelt, et meedia saab anda suure panuse suh-, suhtumise ja käitumise muutumisse meie ühiskondades ning samuti usun, et Euroopa Parlament teeb kõik see, kõik, mis on tema võimuses selleks, et seda eesmärki saavutada. suur tänu ja nüüd inglise keeles jätkates äh, mõned tehnilised äh, täpsustused äh, kuidas siis meie üritus täna kulgeb Äh, kõigepealt te saate kasutada Twitterit, kasutades hashtag'i. Äh, teiseks, me kasutame slaideri nimelist tööriista, mis võimaldab kuulajatel vastata küsitlustele ja mõned küsimused, äh, mis esitatakse panelistidele kui teil on nutitelefon või iPad, siis äh, võite lihtsalt sisse logida ja seal leida sündmus I12VD kaks tuhat kaheksateist ja seni ja jätan teile mõne, mõne hetke aega, enne kui te siis saate ühendust selle, selle rakendusega. It's okay? Uh, this, this tool allows see võimaldab nüüd meil kuulajatel vastata uh, arvamusküsitlustele tänastel uh, teemadel. iga paneeli alguses me aktiveerime küsitluse ja te saate ka vastata ise otse mõningatele küsimustele sellel teemal ja paneelarutlusel, arutluse lõpuks moderaator ka räägib, millised vastused siis tulid. ja harjutame nüüd nende, nende, seda küsimustele vastamist praegu. Uh, the first answer is, the first uh, poll survey is esimene küsimus on, et millisest riigist te tulete, see on testi küsimus, see on avatud küsimus, võite sinna oma riigi sisestada, jätan teile paar, paar sekundit aega selle tegemiseks As you may see the results uh... nagu näete, tulemused on nüüd siin näha sõnapilve kujul. väga kena on näha, kui erinevatest riikidest te kõik olete tulnud. ja teine küsitlus on, milline institutsioon või organisatsioon on see, mida täna esindate? siin on valikvastused ja saate valida how most of us are from European Parliament. Euroopa Parlamendist kõik, enamus. nagu te näete, tulemused teie ees on ekraanil. ja see võimaldab kuulajatel ka küsimusi esitada panelistidele. tuletaksin meelde, et Euroopa Parlamendi liikmed ja Rahvusparlamentide liikmed võivad eh, küsimusi esitada käe tõstmisega ja, ja saavad siis ka täita oma ka kõnesoovikaardid. kes veebis meid jälgivad, neil ei ole võimalust aruteludes sõna võtta ja nemad saavad sellisel viisil panustada. ja te võite äh, küsimus esitada niimoodi veebis, et te klikkate thumbs up sümbolile. kõige populaarsemad küsimused, nendele vastavad panelistid, kui selleks jääb aega siin on kaks äh, näidisküsimust, esiteks äh, kuidas naisi tuleks meedias kujutada, on esimene küsimus ja teine küsimus, kuidas saame parandada naiste ligipääsu uutele tehnoloogiatele? ja te võite hääletada äh, oma lemmikküsimuse poolt või siis paluda uut küsimust I do hope you will enjoy using this tool for. ma loodan, et, äh, et äh, selle tööriista kasutamine meeldib teile. esiteks on meil nüüd kaks küsitlust. E, ja kuidas ja ehk siis äh, alustame ja tulemused tulevad paneeli lõpuks. küsimus on esimene kui suur osa lugudest meedias kogu maailmas koostati naiste poolt aastal kaks tuhat viisteist. siin on valikvastused, esimene kolmteist protsenti, teine kolmkümmend seitse protsenti, kolmas kuuskümmend viis protsenti. ja, ja teine küsi-, küsimus. kui palju oli, oli naiskaraktereid top sajas mängufilmis aastal kaks tuhat kuusteist äh, Ameerika äh, Ühendriikides, mis, kes kaits-, kes kandsid äh, äh, seksuaalselt äh, sel-, seksuaalselt kõnekat rõivastust. siin on vastuse variandid kümme koma üheksa protsenti, kakskümmend viis koma üheksa protsenti, viiskümmend koma seitse protsenti. ja kui nüüd läbi veebstriimingu meid vaatavad inimesed, kui teil on küsimus, siis saate, siis saate ka küsimusele vastata või hääletada ja kõige populaarsemale küsimusele üritab siis vastata proua Pilgehan. Eh, ja nüüd ma annangi sõna proua Gülsün Bildeganile, kes on Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee liige juba seitse aastat olnud. suur tänu, proua esinaine, lugupeetud kolleegid parlamentides, head sõbrad Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee nimel võin öelda, et on, on, on tõesti väga suur rõõm ja au teie seas siin täna olla kaheksandal märtsil, mis on oluline kuupäev naiste jaoks ja mul on ka väga hea meel näha, et nii kaunis hääl oli juba kuulda selles saalis. proua Corrado oli, ma arvan, meie häälekandja täna. ma tänan teda ja, ja avaldan talle igati tunnustust iga kord kaheksandal märtsil kolleegid, pean siiski mõtlema, et jälle on möödunud üks aasta ning meeste ja naiste vaheline võrdõiguslikkus ja on endiselt jäänud eesmärgiks, mis tuleb alles saavutada. mina saan, tänase sõnavõtu pealkiri peaks olema Naised, kes kujundavad meediat no, või naised kujundavad meediat, aga sellega seoses tekivad kohe küsimused, kas tõepoolest naised kujundavad meediat või on pigem meedia see, kes kujundab naisi? Nendele kahele küsimustele paraku me teame vastust. kõigis Euroopa Nõukogu riikides, neljakümne kuues riigis on naised selgelt ala esindatud igat tüüpi meedias iseäranis, kui tegemist on juhtivate kohtadega. klaaslagi, mis takistab naiste edasiliikumist kõigis majandusvaldkondades, pidurdab naisi ka selles vallas. ja naised siiski on ju väga hästi esindatud humanitaarkriisides, sõjapiirkondades, ma tean, millest ma räägin sest ma olen ajakirjaniku ema, minu tütar on ajakirjanik ja hetkel asub ta Süürias, ma olen tema pärast mures kui ema. ja samal ajal olen ma tema üle väga uhke, sest ta on nais, naiga, naisajanik, väga vapper. ta armastab oma tööd, vaatamata kõikidele ohtudele, jätkab ta ajakirjanduse vallas. ja ma tean, et ta on teisi naisajakirjanikke teistes valdkondades, nagu näiteks uuriv ajakirjandus kus ähm, need ajakirjanikud mõnikord riskivad äh, eluga, nagu me nägime ka Daphne Caruana Galizia juhtumil Maltal, see, mille osas äh, tuleb kõik asjaolud välja selgitada. naised, kes töötavad meedias, puutuvad kokku ka ebaõiglase palgalõhega Nad teevad samasugust tööd, kuid neile makstakse vähem kui meeskolleegidele hiljuti viis see selleni, et Gary Gracie, äh, BBC peatoimetaja, kes töötas äh, kolmkümmend aastat BBC-s tagasi astuma selleks, et hukka mõista palgakultuur, mis on salajane ja illegaalne Briti ringhäälingus. ja tänu sellele sammule lõppude lõpuks naised sattusid ka esileheküljele minu kolleeg Euroop-, Saksamaalt, Elvira Trobunski-Veis parlamentaarses assamblees, kes on uurinud naiste olukorda Euroopas ajakirjanduses, tema uurimised näitavad et, et kuusteist protsenti teenivad naisajakirjanikud vähem meestest Euroopa Liidus ja isegi kakskümmend neli protsenti Belgias. ainult, kus on ainult kolmkümmend naisajakirjanikku üldiselt on nelikümmend protsenti naisi. naised äh, lahkuvad sellelt elualalt, kuna see on väga ebastabiilne. naised ei, on ka harvem täisajalise ajaga töökohtadel. palju rohkem on reportereid ja see on üks ebastabiilsuse faktor. naiste, naisajakirjanike karjäärid on ka üldiselt lühemad kui meestel, naistel on, kellel on lapsed, neid on rohkem kui mehi, kellel on lapsed. ning kui tegemist on ajakirjanikuga, siis äh, töö ja eraelu ühendamine on keeruline. eriti digitaalses valdkonnas, kus äh, tööpäev ei lõppe toimetuse sulgemise kellaajaga, vaid jätkub ka kodus ja veel üks äh, nähtus, mida on järjest rohkem võimalik täheldada, on küberahistamine ajakirjanduses, selle all kannatavad äh, ka mehed, kuid naised, eriti need, kes on nooremad kui kolmkümmend aastat, nende puhul on ahistamine alati naiste vaenulik ja seksismi osas neljandik naistest, kes töötavad meedias, on olnud füüsilise vägivalla ohvriks, kolmkümmend, viiskümmend protsenti naistest, neid on seksuaalselt ahistatud ja kolm neljandikku naistest, neid on ähvardatud äh, või neid on kuritarvitatud. kuna naised on alaesindatud meedias, on vältimatu, et ka see, et sidu, sisu peegeldab ebavõrdsust. ja veelgi murettekitavam on see, et levitatakse stereotüüpe ja eelarvamusi, mis äh, esinevad meie ühiskonnas. meedia võimendab seda ja, ja naised on vähem nähtavad kui mehed, kui nad on aga nähtavad, siis äh, on nende rolliks traditsionaalsed rollid ja neid hinnatakse ilu, äh, meeldivuse või andestavuse või kriteeriumide alusel. meil on aga ka teistsuguseid äh, iseloomujooni ju ja Istanbuli konventsioon, millest ennist räägiti on kõige täielikum õigusinstrument maailmas, mille on äh, koostanud Euroopa Nõukogu, mida, millele ka Euroopa Parlament hiljuti alla kirjutas. selle konven-, selle konventsiooni eesmärgiks on võidelda naistevastase vägivallaga ja see, ja seal on ka konkreetsed sätted meedia kohta. allkirjastades konventsiooni, osapooled võtavad kohustuse Äh, julgustada erasektorit, äh, IT-sektorit ja kommunikatsioonisektorit ning samuti meediat austama sõnavabadust ja sõltumatust, võimaldada naistel osaleda poliitikates ning samuti on oluline eneseregulatsioon selleks, et äh, ennetada naistevastast vägivalda ning rõhutada nende väärikuse austamise tähtsust. mina siin esindan Türgit, kus äh, ajakirjaniku ameti pidamine on väga raske. pean siiski mainima siin Dohani rühma, mida juhivad neli naist Nad tegutsevad väga aktiivselt ja nad korraldasid, nad on aastaid juba korraldanud kampaania, kampaaniat võitlemaks just meedias. Äh, nad teavitavad avalikkust, neil on ka telefoniliin vägivalla ohvritele ja nende tegevus on palju kaasa aidanud teavitamisele ja probleemi teadvustamisele. tooksin ka Islandi näite. see on üks kõige, kus on kõik riike maailmas, kus on kõige suurem võrdõiguslikkus naistepäev korraldati aastal kaks tuhat kuusteist meedias selleks, et rääkida just naiste alaesindatusest ühel sümboolsel päeval. tele- ja raadiokanalid Islandil tavaliselt intervjueerivad kolmkümmend kaheksa protsenti naistest, maailma keskmine on kakskümmend viis protsenti. ja kuuskümmend kaks protsenti on naisi, aga nüüd ühe päeva jooksul, oktoobris kaks tuhat kuusteist, eh, tahtlikult eh, pöörati see vahekord pea peale ja sellist äh, eeskuju peaksid järgima ka teised riigid. ja lõpetuseks äh, ähm, uus rinne võitluses äh, meeste ja naiste võrdõiguslikkuse eest on, on meedia seksistlik keelekasutus, vihakõne naiste vastu ja pol-, naispoliitikute vastu. paraku kõik ja lihtsamalt veel kui mujalgi on, on võimalik äh, alandavat sisu edastada. tehisintellekt äh, on ka meie ühiskonna eelarvamuste võimendaja, nende hulgas on seksism. sellega ma ka lõpetaksin. ka selle tendentsi peaksime ümber pöörama, tuleb investeerida tütarlaste har-, teadusalasesse haridusse ja IKT alasesse haridusse digitaalne lõhe meeste ja naiste vahel ei tohi tekkida, see seab ohtu tulevikuperspektiivid võrdsete võimaluste osas. proua koosoleku juhataja, parlamendiliikmed, kolleegid, ei ole lihtsat retsepti, kuidas ära kaotada diskrimineerimine ja tagada võrdõiguslikkus, on vaja palju erinevaid tegevusi, millest on räägitud raportites, soovitustes ja resolutsioonides, mida on vastu võtnud Euroopa Liidu institutsioonid ja Euroopa Nõukogu ning mis on samuti vastu võetud riiklikus seadusandluses, aga kõike seda tuleb ka rakendada. minu koduriik Türgi oli esimene riik, mis allkirjastas Istanbuli konventsiooni, kuid vaata, näeme väga hästi, millised on tulemused. ei ole mõtet alla kirjutada ja ratifitseerida, kui ei rakendata aasta on taas möödunud, meeste ja naiste vaheline võrdsus on endiselt eesmärk, mis tuleb saavutada. ja see, meedia on meil siin vältimatuks liitlaseks. võib-olla nägite, olete ka näinud uh, The Post nimelist filmi, milles räägitakse Washingtoni Posti igapäevasest elust, kus üks vapper naine, kes isegi ei olnud uh, ajakirjanik, tal õnnestus jätkata oma ajalehe tegevust vaatamata poliitilisele survele, see on väga hea näide ja tänan teid tähelepanu eest. Thank you, madam uh.... suur tänu teie sõnade eest. ja nüüd alustame arutelu. kakskümmend minutit, oleme pisut ajakavast maas Ungarist kõigepealt. Marta Matai Rahvusassambleest on esimene sõnavõtja, teil on sõna. suur tänu, proua esimees, lugupeetud osalejad. minu jaoks on äärmiselt oluline see, et me täna räägime meediast, sellepärast et arengupsühholoogia eksperdid ütlevad, et meedia mõjutab äh, laste äh, psüühilist kujundamist, nii et äh, press, televisioon, plakatid, reklaamid, need kõik ujuta-, ujutavad meid infoga üle ja see avaldab erinevat mõju inimestele. internet levib, meediamaastik muutub. ja kõige rohkem puutuvad meediaga kokku just noored ja meedial on väga suur ähm, mõju nende väärtuste kujunemisel ja samuti ähm, meedia panustab ka näiteks ähm, psüühiliste haiguste levitamisse. me oleme ka välja tulnud programmiga, mille eesmärgiks on just laste äh, psüühiline kaitse ning meie ringhääling Ungaris, äh, mille juha, juhiks on naisterahvas on samuti koostanud raporti, mis puudutab naiste esindatust televisioonis. ning selliselt ähm, tuvastati, et ähm, naisi kujutatakse vastavalt stereotüübile ähm, meedias ning ka naiste ja meeste vahelised suhted on väga stereotüüpsed ning äh, kaks tuhat seitseteist oli ähm, avaliku ringhäälingu ähm, juhatuses kakskümmend neli protsenti naisi ja samas on naised vägagi ähm, alaesindatud äh, meedia äh, organisatsioonides, aga samas naised on äärmiselt olulised just äh, muutuste jaoks, oluline on see, et et meil oleksid tugevad pered, tugevad ühiskonnad ja tugev rahvas ning selle jaoks on vaja psüühiliselt, psüühilised, füüsilised äh, tagatised vajalikud ning neid tagatisi saame meie meedias, meie naised meedias vahendada oluline on see, et ikkagi meedias pööratakse tähelepanu sellisele perele, ähm, toetatakse sellist pere, kus on ähm, tugev perekond, peresidemed ja samuti tugevad väärtused, ka tugev ähm, kiriku ja kodanikukogukond. ning seda me teeme Ungaris koos meestega, sellepärast ainult koos meestega on maailm täiuslik. Uh, I, I'm receiving some complaints. Uh, they are asking for uh, mõned, mõned kaebused jõuavad minuni, tõlgid ei jõua nii, kui te räägite nii kiiresti, tõlgid ei jõua järele. nüüd Küproselt Mariala Ristanden. Committee of Human Rights. Uh, naiste õiguste komisjoni liige, teil on sõna. Ευχαριστώ πολύ. Ο χώρος των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι κατεξοχήν ανταγωνιστικός. Meedia on selline valdkond, kus juba definitsioonipõhiselt on konkurents. Machism on siin levinud ja naiste esindatus on seega keeruline ning samuti otsuste langetamine selles valdkonnas. üks hiljutine uuring Küprose kohta Äh, on väga pettumust valmistav. televisioon, kirjutav ajakirjandus, seal on äh, alla üheksateist protsenti naisi ja Twitteris vähem kui seitse protsenti. kolmkümmend protsenti on äh, naisi esindatud uudistes ja ainult nelikümmend kuus protsenti ajakirjanikest televisioonis on naised. eksperdid äh, selgitavad, et ka teemad uudistes, Küprose teemad äh, ja, ja teised riiklikul tasandil ja Euroopas on vaja haridusprogramme, mis on suunatud meediale just selleks, äh, et kaasata soodünaamika ka sellesse valdkonda tuleb inimesi teavitada selleks, et võidelda seksismi vastu keelekasutuses ning ka selleks, et tagada võrdsus äh, uudistetoimetustes. samuti on vaja meetmeid äh, positiivse diskrimineerimise nimel, tuginedes kolmele äh, Äh, indikaatorile, mis võimaldavad tulemusi hinnata. on vaja stiimuleid äh, meediale selleks, et neil oleks äh, käitumiskoodeks, sisekorra eeskirjad selleks, et tagada sooline võrdõiguslikkus. tahaksin ka rõhutada lõpetuseks, et on vaja ka lapsehoiustruktuure ning samuti vanurite abisüsteeme selleks, et töö ja eraelu kokku sobitada naiste jaoks. Thank you so much for your contribution. suur tänu selle sõnavõtu eest. ja nüüd läheb sõnajärg Taanile. Rasmus Noordisk. The, the surname because the first name it's very easy. The floor is yours. Teil on sõna. Mange tak og, øh, og tak til, øh, til parlamentet for at arrangere det her møde. suur tänu Euroopa Parlamendile selle kohtumise korraldamise eest, ma arvan, väga tähtis on see, et mitte ainult me räägime asjadest, uuringutest, andmetest, neid uuringuid on tehtud palju, andmeid on palju, me teame, milline on elu, me teame, et naised on alaesindatud nii kultuuri kui meedia maailmas meil on aga vaja rohkem konkreetseid tegusid. kui on tegemist avaliku rahastamisega, siis peame ka nõudma võrdseid õigusi ja võrdset esindatust. on uskumatu, et me täna istume siin ja näeme, et üheksakümmend protsenti filmidest on tehtud naiste poolt, meeste poolt ja see oli kakskümmend aastat tagasi, nii on ka täna. kuidas seda muuta? Äh, läbi kvootide sest, sest see on võimalus, äh, kuidas saame positiivseid eeskuju tuua, et meil ei oleks kahekümne aasta pärast kvoote enam vaja. lõpetagem uurimuste koostamine, hakakem tegutsema. aitäh, olen täiesti nõus teiega, meil on kvoote vaja Norra esindaja nüüd järgmisena. kultuurikomisjonist Tom Torehen. Thank you so much um.... suur tänu, suur tänu. meedial on väga oluline roll meie demokraatiates, meie ühiskonnad sõltuvad ajakirjanike kriitilistest silmadest ja seepärast ongi probleemiks see, et see on meeste teema jäävad äh,, jääb ära kriit-, teatud kriitiline nägemine ja kuulmine. meeste domineerimine on riigiülene teema, see on nähtav igasuguses meedias. keskmiselt, keskmiselt kaheksakümmend protsenti juhtidest on mehed. siin on tohutu sooline lõhe. kui meediakorporatsioone juhivad ainult mehed, siis jätkub ka selline juhtimine see ei ole probleemiks mitte ainult toodete ja teenuste mõttes, mis on suunatud tegelikult nii meestele kui naistele, kuid siin jääb ka kasutamata oluline, oluline pädevus, mis on naistel. meedia tarbimise, tarbimise üle, seda hindavad äh, algoritmid, kuid jäävad seega tähelepanuta oluline, oluline osa kuulajatest ja vaatajatest. selleks, et see tööstus võiks olla tulevikus konkurentsivõimeline, on vaja rohkem naisi sellekski on meil vaja rohkem naisjuhte. võitlus seksuaalse ahistamisega on ka selles valdkonnas täpselt sama oluline kui mujal. Me Too kampaania järgselt Norras uuriti seksuaalset ahistamist ja meedias ja tulemus näitab, et noored naised meediavaldkonnas on just need, kes on kõige rohkem ohustatud ahistamisest aktiivne naiste kaasamine juhti, juhikohtadele ja pidev töö on vajalikud selleks, et, et uudistetoimetused ja meediaväljaanded oleksid võrdõiguslikumad ja piim püsib värskena ainult mõned päevad. see teadlikkusega on samamoodi, kõike seda tuleb pidevalt korrata Thank you so much uh,. Now I will give you. aitäh. järgmisena saab sõna Rumeenia esindaja. Kristina Juristits uh,. We thank you very much uh.... suur tänu. räägin natukene prantsuse keeles võib-olla ja pärast rumeenia keeles. ma tahaksin sind tervitada kõiki külalisi, kõiki naisi. mina esindan tõepoolest ju Rumeeniat, olen, olen võrdsete võimaluste komisjoni liige esindajate kojas Rumeenias. täna ei ole mitte naistepäev, vaid naiste õiguste päev. võitlus jätkub selle nimel, et äh, et sadu aastaid kannatusi ja diskrimineerimist äh, tagasi teha, see on oluline. võib-olla teistel päevadel ei rääkida sellest, räägita sellest piisavalt, täna on oluline rääkida, aga veelgi olulisem on tegutseda läbi kogu aasta, selle pära-, selleks, et, äh, et äh, ta-, et kätte võtta kõik see, mida me oleme jätnud, mida me ei ole saanud saada aastate jooksul tahaksin ka rumeenia keeles paar sõna öelda, et ka rumeenia keel kõlaks selles kultuuridevahelises dialoogis. In kontekstul natsionaal și european äh, avem Euroopa kontekstis on mõned väga olulised andmed. Rumeenia peab kinni programmidest, mille eesmärgiks on võidelda võrdsete võimaluste eest, me tahame, et naised osaleksid rohkem avalikus elus, uuringud näitavad, et liikmesriikides naised saavad vähem palka kui mehed ja ei saa seega võrdselt osaleda sotsiaalses elus, nad on vägivalla ohvrid Rumeenias, vaatamata edusammudele pärast kommunistliku režiimi langemist on, on meil endiselt tegemist psühholoogiliste klišeedega selles osas, milline on naiste roll ühiskonnas hea ema, erinevalt mehest, on see, kes hoolitseb perekonna eest, aga kes võtab perekonnas ka olulisi otsuseid, seda, seda välja, seda väljendab ka meedia. Vilniuses asuv äh, võrdõiguste amet äh, rõhutab, et äh, televisioonis töötavate naiste arv on oluliselt väiksem kui meesekspertide arv, mitte ainult Rumeenias, vaid ka teistes liikmesriikides. naised on kodanikuühiskonna hääl või, või kuulsuste hääl, aga nad, neid ei peeta asjatundjateks, ekspertideks. ja soovitus on, tuleb võidelda stereotüüpidega. näiteks näidatakse naisi köögis või naisi, kes on kaunilt riides ja samuti keelekasutus peab olema neutraalne. näiteks tuleks kasutada sõna juhataja ja mitte proua juhataja. Rumeenias töötab teadusvallas vähem töötab on, on viiskümmend protsenti ekspertidest naised. juhtivatel kohtadel osalevate naiste arv on paraku kahanenud. viiskümmend kolm protsenti on meil näiteks insenere ja nelikümmend seitse protsenti on siis naisi. Rumeenial on strateegiline programm, mida kaasrahastab Euroopa Liit ja selle eesmärgiks on parandada seda, kuidas naisi kujutatakse meedias. see eeldab kodanikuühiskonna organisatsioonide kaasamist ning samuti ettevõtlusvaldkonna ja tööandjate esindamist on olnud saavutatud positiivseid äh, edusamme naiste kujutamisel meedias. meil äh, on õigusakte, mis on vastu võetud, meil on võrdsed, võrdsete võimaluste amet on korraldatud võrdsete võimaluste nädalat äh, igal aastal alates aastast kaks tuhat kuusteist see on suunatud eriti noortele. no naise, noored on osalenud aruteludel üheteistkümnes koolis Bukarestis. on osalenud kunstnikud, ajakirjanikud ja tuntud inimesed. on näidatud filme, teadlikkust on tõstetud tõstetud inimkaubanduse ja koduvägivalla teemadel. toimus ka avalik foorum, mis oli suunatud üliõpilastele ja tegeles võrdsete võimalustega. juhataja palub hakata kokkuvõtteid tegema. see aktsioon. ning on samuti Facebookis üht palju ära tehtud. ja tänan teid, head äh, päeva kõikidele, häid projekte, edukaid projekte lähiaastateks, suur tänu ja kõike head! Okay. Thank you so much uh.... jah, suur tänu teile me oleme küll suutnud ajast enam-vähem kinni pidada, aga aega on ikkagi vähe, vaevu kümme minutit. ja nüüd eh, kasutame tehnoloogiat, eh, Slido eh, tulemused. Teil on olnud võimalik osaleda küsimustikes. aitäh teile kõikidele, kes te osalesite ja nüüd loen ette vastused esimesele kahele. esimene küsimus see puudutas naiste esindatust kaks tuhat viisteist äh, meedias kogu maailmas. kolmkümmend seitse protsenti teine küsimus. mis te arvate, kui palju on olnud äh, Ameerika Ühendriikides kaks tuhat kuusteist kõige mõõdavate filmide seas naistega, eh, filme naiste peaosalistega kakskümmend viis protsenti. ja, ja naiste ebasündsat riietust neis filmides. nii et siin oli tulemus siis kakskümmend viis. ja nüüd on küsimus selles, mida te arvate, et me saaksime ette võtta, et paremini naisi kajastada meedias? palun, teil on jällegi sõna. Oui, en fait, euh, les électeurs. Jah televiisori vaatajad või valijad, nende seas on nii mehi kui naisi. Äh, küsimus on siis ka nõudluses ja pakkumises. ma arvan, et me peaksime äh, naiste poolt olema kindlamate positsioonidel. Äh, see puudutab neid naisi, kes ostavad ajalehti, loevad ajalehti, kes internetis meediat kasutavad. Nad peaksid häält tõstma, nagu siin öeldud, nagu need lapsed, kes nutavad, üks laps nutab, teine mitte. jah, me peame võitlust jätkama, see võitlus äh, käib mitmes riigis, aga see on sama võitlus. Strasbourgis, äh, kui ma osalen oma komisjonis, mittediskrimineerimise komisjonis, viisteist aastat olen seal juba olnud ja ma pean ütlema, et nagu teiegi natukene. ma näen, et tehakse edusamme, aga üks samm edasi, kaks sammu tagasi. vahel on tõesti väga nukker näha pärast kõike seda, mis me oleme teinud, mis meie vanaemad ära tegid meie koduriikides. ja vahel isegi ma arvan, et meie vanaemad olid kaugemale jõudnud kui meie lapselapsed tegelikult, sellepärast et kui vaadata, kuidas elu muutub, kuidas mõtteviisid muutuvad, kuidas teise viha levib. aga me peame ikkagi jätkama oma tööd naissaadikutena ja ma tunnen head meelt selle üle, et meid toetatakse oluline on, et siin Euroopa Liidus äh, ja ka Euroopa Nõukogus äh, Strasbourgis me seda tööd jätkaksime. ma tunnen suurt headmeelt selle üle, et siin on ka palju võrdsust, väga paljud naised osalevad tänasel koosolekul, hoolimata sellest, et jah, tõesti, siin on rohkem naisi kui mehi, aga nagu ikka, aga peame edasi liikuma kõikjal, mitte ainult meediasektoris, vaid samuti kõikjal mujal, kino, kunst muusika. me peame naisi usaldama. suur aitäh teile. nüüd proua Mikaela, palun, minu hea sõber, kokkuvõtteks. kolm minutit, väga vähe aega, jah. aga suur aitäh suur aitäh! kokkuvõtteks tahaksin ma tänada meie külalisi, kuid ka teid, kes te kõik osalesid arutelus. ma usun, et ma tahaksin teid tänada ka teie kõne eest, proua Pilgeon Euroopa Nõukogu ja Euroopa Parlament on äh, samadel seisukohtadel, me ei taha, et äh, naiste olukord meedias oleks nõrk, me tahame, et nad oleksid nähtavamad, et naiste häält võetaks rohkem kuulda. oma raportis naiste võrdõiguste äh, kohta meediasektoris lähtusin ma eelkõige oma veendumusest et meedia ja ühiskond väärivad suuremat naiste osalust. lõplik raport on muidugi kompromissiks minu algsete ideede ning ka kolleegide ettepanekute vahel teistest fraktsioonidest nagu proua Rodriguez, kes kõik osalesid väga palju selle raporti koostamisel ja ma tahaksin tõesti teda tänada selle eest. naised on äh, haavatavamad ka füüsiliselt ja ka töökohtades. naistekomisjoni raport on äh, heaks eeskujuks ja pakub välja ka lahendusi. paar äh, arvu ka, ma ei hakka üle kordama, aga kuuskümmend kaheksa protsenti kõikidest äh, ajakirjandusdiplomiga lõpetajatest on naised, aga ainult kolmkümmend protsenti on juhtivkohtadel. siin ei ole tasakaalu saavutatud. palgalõhe naiste ja meeste vahel, samuti meediasektoris on seitsmeteistprotsendiline. see ka ei ole tasakaalustatud. naisi tsiteeritakse palju vähem ekspertidena ning ka nende kommentaare on vähem ligi seitsme protsent, seitsmeteist protsendi võrra, nii et ka siin ei ole piisavalt head tulemused. naised on sama andekad kui mehed, aga nad peavad toime tulema keerukamates tingimustes peamiseks probleemiks on see, et naiste esindatus äh, just juhtivkohtadel on nõrk. see mõjutab äh, meedia sisu, suunda, organisatoorseid külgi ja, äh, ja sellest tulenevalt on naiste olukord suhteliselt ebasoodus, võttes arvesse just era- ja tööelu tasakaalustamist me ei paku välja uusi seadusi, aga me tahame, et äh, kohaldataks äh, juba olemasolevaid seadusi. diskrimineerimisvastane direktiiv, tööhõive direktiiv, audiovisuaaldirektiiv ning samuti uued aktid nagu elu ja äh,, eraelu ja tööelu äh, tasakaal, mille üle praegu arutelud parlamendis käivad. lisaks sellele on muudki, tuleb äh, toetada kutseharidust äh, ja koolitusi äh, professionaalidele, tuleb jagada häid tavasid nagu äh, Tšehhi Vabariigis läbi viidud kampaania äh, seksistlike reklaamide vastu. väike seksistlik siga oli selle nimi. ning ka Belgias on kogemusi sellega. samuti tuleb äh, ära kasutada naiste ekspertiisi meedias on vaja rohkem naisi, rohkem naiste mõju. väga palju on väga julgeid naisajakirjanikke ja ma tahaksin lisada selle veel, kuidas me saame toetada praeguseid eeskujusid, on väga palju tuntud tugevaid naisi, nagu me ka siin nägime meie külaliste seaski tahaksin tervitada ka Türgi parlamendi esindajaid, kes siin viibib, kes on samuti ajakirjanik ja tahaksin meelde tuletada, et Türgis on praegu ka naisajakirjanike vangistuses ja ma tahaksin üles kutsuda siinkohal Türgi võime neid vabastama. eriti proua Nash Isaki, kes äh, mõisteti eluks ajaks vangistusse poliitilistel põhjustel ma tean, et olukord on äärmiselt keerukas, aga me peame oma hääle kuuldavaks tegema ja nõudma nende vabastamist. ma tunnen head meelt selle üle, et me saame siin oma kogemusi ja mõtteid vahetada ja ma loodan, et meie töö siin osutub edukaks nagu te teate, meie hääl on vägagi kuuldav parlamendis, nelikümmend neli protsenti ligi on naisi ning ka komisjonides on tagatud võrdsus aseesimeeste osas. see on aga erinev sellest, mis liikmesriikide parlamentides ja mujal teistes institutsioonides valitseb. ma loodan, et tulevikus me saame seda parandada ja suur aitäh teile veel koostöö eest. suur aitäh, Mikaela. nagu näed, olin vägagi lahke kõneajaga üle kuue minuti. ma tahaksin veel kord äh, tänada teid äh, kõiki ja tahaksin ka ütelda, et me kindlasti võitleme kõikide naiste õiguste eest maailmas ja tahaksin tänada just Etioopia naisi. kui te käed ristate niimoodi, siis nad mõistavad teid. aga nüüd saab sõna Euroopa Parlamendi liige, teise paneeli juht. proua Kozlovskaja-Rajevits Madam Commissioner. lugupeetud volinik, lugupeetud Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide liikmed, daamid ja härrad. daamid ja mõned härrad. ma tahaksin soojalt tervitada siin kõiki teisel paneelil eh, komisjoni erikoosolekul, mille eesmärgiks on eh, naiste ja tütarlaste võimestamine ja digitaalne kaasatus. tahaksin tervitada Maria Gabrielli, voliniku digitaalmajanduse ja ühiskonna küsimustes. samuti isaskun Bilbao Barandigat ande eest ning kaasraportööri Euroopa Liidu prioriteetide kohta ÜRO äh, kuuekümne üheksandaks sessiooniks. Äh, tema saab sõna äh, lõppsõna jaoks ning seal tahaksin tervitada ka liikmesriikide ja mm, Euroopa Parlamendi eh, saadikuid, eh, sidusrühmasid, eh, sotsiaalpartnereid, kõiki osalejaid. kõigepealt Carlos Madase sissejuhatus, videosõnum meile, kes siis annab teada, kes on Euroopa Liidu innovatsiooniauhinna võitjad naiste seas ning äh, sissejuhatuseks ka paariminutiline avaldus poole keeles, palun kasutage oma klappe. Second äh, channel okay.. Inglise keel tuleb teiselt kanalilt. Äh, szanowni Państwo, e, sektor ICT należy... daamid ja härrad. informatsioonitehnoloogia sektor areneb väga kiirelt ja tasud on head väga suur nõudlus on IKT toodete ja teenuste järgi. järgmise viie aasta jooksul Euroopa Liidus me teame, et meil on puudu kakssada tuhat IT-spetsialisti. naised, naiste osalus on kolmekümneprotsendiline töötajate seas selles sektoris ja nad on vähem tasustatud äh, madalamal tasandil naised kasutavad ka veebipangandust vähem kui mehed, kasutavad vähem e-kaubandust, ka mobiilset internetti kasutavad nad vähem. ning ka interneti, asjade interneti ja muude IT-tehnoloogia Te puhul me näeme ikka, et äh, rääkijateks on mehed ja pojad ning äh, äh, naisi harva. IKT ja uued tehnoloogiad on võimaluseks aga rohkem paindlikkust pakkuda. paindlikkust töökohtadel, rohkem võimalusi innovatiivsetele naistele rohkem võimalusiks mm, vähendada ebavõrdsust, saame toetada seeläbi äh, naiste haridust, äh, töölevõetavust mitte ainult rikastes piirkondades, vaid ka vaesemates ning ka maakohtades. uued, äh, uute oskuste pakkumine on samuti üks uusi võimalusi kui IKT-sektoris on ebavõrdsus nagu praegu, siis see läheb meile maksma seitse miljardit eurot aastas. IKT on suureks võimaluseks naiste jaoks ja kogu Euroopa Liidu majanduse jaoks. me peame lihtsalt tagama, et naised saavad kasutada neid vahendeid. sellest tulenevalt tahaksin pöörduda liikmesriikide ja liikmesriikide valitsuste poole Euroopa Liidus me peaksime sisse viima kohustusliku IKT koolituse eh, kõigis haridusasutustes eh, alates algkoolist, eelkoolist. naistel peab olema võimalus eh, valida, millist karjääri teha tulevikus. tahaksin kõigile meelde tuletada nüüd, et me saame Sliidut kasutada ja osaleda küsitluses. kaks küsimust on esitatud, esiteks milline järgmistest liikmesriikidest omab kõige rohkem naistest IKT spetsialiste? Belgia, Eesti, Rootsi, Bulgaaria ja teine küsimus, mis protsent on äh, naissoost diplomiga IKT äh, spetsialiste, te leiate siit ka protsendid ning samuti on teil võimalus siis valida küsimused. ning kui äh, meie veebiaudientsil on küsimusi, siis on neil võimalik neid äh, esitada ning äh, ka teil on võimalik valida siis teie lemmikküsimus ning volinik vastab sellele lemmikküsimusele meie paneeli lõpus nüüd on kätte jõudnud aga aeg Maria Gabrieli sõnavõtuks, digitaalmajanduse ja ühiskonna volinik Euroopa Komisjonist. palun, proua volinik, sõna on teil. suur aitäh, proua Kozlovska Radžits, eh, Bilbo Panandika, lugupeetud eh, osalejad, lugupeetud eh, saadikud, ma tahaksin esmalt ütelda teile suure aitäh selle eest, et te kutsusite mind osalema siin rahvusvahelistel naistepäeva üritusel ning ma pean ütlema, et tõesti ma olen väga emotsionaalne täna, sellepärast et üheksa kuud olen olnud Euroopa Liidu volinikuks digitaalmajandusühiskonna valdkonnas ning mul on väga hea meel, et saan viibida teie seas, kes te kõik toetate naiste õigusi. siin viibivad ju äh, Euroopa Parlamendi saadikud, kes ei viibi kohal mitte ainult äh, rahvusvaheline naistepäev, vaid ma olen paljudega teist kohtunud aastate jooksul ja saan ainult väljendada oma imetlust, äh, sellepärast et ma näen, kui visalt ja mm, püsivalt olete te naiste küsimust tõstatanud ma tahaksin tõesti ütelda teile suur aitäh, suur aitäh teile kõikidele nüüd aga tahaksin kohe minna äh, teema juurde, kuid tahaksin meelde tuletada kümne aasta tagust Ökonomisti pealkirja. unustage India, Hiina, internet, majanduskasvu kandjateks on naised. naiste tööhõive tõstmine on olnud peamiseks äh, majanduskasvu edendajaks viimase kahe aastakümne jooksul sellega on rohkem panustatud ülemaailmsesse SKT-sse kui läbi uute tehnoloogiate või äh, läbi selliste riikide nagu India või Hiina. kuid sama kehtib äh, ka tänapäeval. ühiskonnad aga jällegi äh, peavad endale esitama järgmise küsimuse, kas ühiskond võtab tõsiselt seda kasvumootorit? täna me tähistame erakordseid naiste panuseid meie ühiskondades ja ma tahaksin omalt poolt siinkohal toonitada veel digitaalmajanduse osatähtsust. mina olen vastutav selles küsimuses jah, aga lisaks sellele äh, mind häirib väga see, kuivõrd äh, puudulik on naiste osalus siin. Äh, praegu on tegemist digitaalülemineku ajaga otsustava järguga, jah, see on väga hea, arvud näitavad seda, et digitaliseeritud Euroopa peaks nelisada viisteist eurot lisama iga-aastasesse SKT-sse. me peame ära kasutama uusi eeliseid uutel kõrgtehnoloogia turgudel, kunstlik äh, intelligents äh, ning äh, massiandmed ja muu selline, see tähendab seda, et meil on vaja tõesti äärmiselt düna-, dünaamilist turgu ja aastaks kaks tuhat kakskümmend peaks see kolme koma üheksa protsendi peal tõusma. selge on ka nõudlus, no on vaja üha rohkem kvalifitseeritud professionaale eh, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia vallas. üheksakümmend protsenti aastaks kaks tuhat kakskümmend eh, tegelikult nõuavad selliseid algoskuseid. ning siinkohal tekibki küsimus, mida siis saavad naised pakkuda enda poolt vastus on selge. rohkem naisi digitaaltöökohtadel võib endaga kaasa tuua SKT tõusu aastaselt seitse miljardit eurot Euroopa Liidus seeläbi äh, paraneks iduettevõtete tegutsemiskeskkond, sellepärast et naiste poolt juhitud iduettevõtete edukuse šanss on suurem ettevõtted võidaksid ka sellest, sellepärast et äh, mitmekesisus ettevõtetesse toob endaga kaasa paremad tooted ja teenused. Need on viimase uuringu äh, tulemused naiste positsiooni kohta digitaalajastul, mis komisjon avaldab ja mida ma jagan teiega siin äh, esimesena praegu on selge, et me peame toetama naisi kasvumootori rollis ja me peame mõistma, kuhu me oleme välja jõudnud. maailma tasandil ÜRO toonitas eelmisel aastal, et äh, edusammud võrdsuse nimel on äh, seiskunud ning äh, digitaallõhe kasvab sugude vahel, ka meie uuring näitab seda neli korda rohkem mehi Euroopas on õppinud IKT valdkonnas kui naisi. veelgi murettekitavam on see, kuivõrd vähe on naisi kõrgkoolides võrreldes aastaga kaks tuhat üksteist, nende arvukus on vähenenud ning see leiab kajastamist ka selles, et selle sektori ettevõttes on naise esindatus väiksem ning samuti on vähe ettevõtteid IKT valdkonnas, mida juhivad või loovad naised. veel mõned arvud. iga eh, tehnoloogiaettevõtetel on eh, viis korda suurem šanss olla mehed kui naised ja eh, mõningates piirkondades sada ühe vastu lausa Äh, asutavaid naisi on äh, poole võrra vähem ligikaudu äh, kui mehi ja ainult üheksateist protsenti IKT-sektori ettevõtjaid on naised, kümme protsenti ka riskikapitalifondidest maailmas hõlmavad ka ühte naist loojana kaks tuhat kümme, kaks tuhat viisteist. digitaalteenuste ja toodete loomisel äh, on tegelikult naised juba de facto välja jäetud ja see üha halveneb. tegemist on suure kaotusega majanduse ja ühiskonna jaoks. kuidas me saame enam kaasata naisi ja tüdrukuid, kuidas me saame selle tendentsi ümber pöörata? mingit imelahendust ei ole, meil on vaja Äh, mitmetahulist lahendust, äh, mis puudutaks äh, juurpõhjuseid, mis on läbivad ja keerukad. selleks, et tulemusi saavutada, peame me mõistma, et algatusi tuleb teha igal tasandil, see on põhjuseks, ma oma meeskonnaga praegu töötan välja strateegiat naiste jaoks digitaalvaldkonnas ja keskendume kolmele aspektile, esiteks arhailised stereotüübid ja eelarvamused naiste aadressil, mis endiselt äh, meie ühiskondades levivad ning samuti digitaalmajanduses. me teame, et akadeemilise karjääri valik ning elukutse valik ei ole lineaarsed valikud. siin äh, tulevad mängu erinevad faktorid, äh, sotsiaalne keskkond, perekond, väärtused ning arusaamad meedial on oma sõna sekka ütelda selles osas, eh, kuidas välja kujunevad meie uskumused, väärtused ning reaalsuse tajumine. kui kõik tüdrukud näevad ja kuulevad meedias seda, et IKT tehnoloogia on mõeldud poistele, kes meeldivad üksinda oma toas istuda, et need kiigid eh, eh, on igavad ja tüütud, siis seda nad ka usuvad aga tegelikult see ei kajasta ilmtingimata seda, milline ühiskond on. me nä- ja praegu ei nähta piisavalt naisi selles valdkonnas, ainult kakskümmend neli protsenti naistest on traditsiooniliselt meedias, kakskümmend kuus protsenti äh, internetimeedias ja äh, Twitteris. lisaks sellele ei ole piisavalt naisi, kellel oleks positiivne imago, positiivne maine, kellel oleks tõesti, me ei tunne palju äh, väga edukaid naisi selles valdkonnas. siin ongi vaja muuta naised nähtavamaks. hiljutine Microsofti uurimus näitab, et nai-, tüdrukud ei taha teadusi, tehnoloogiat, inseneriteadust, matemaatikat õppida, olgugi et nad on teadlikud sellest, äh, millised eelised oleksid sellel nende töölevõetavusele meie uuring näitab, et noored tüdrukud ei taha õppida äh, neid valdkondi, sellepärast et neil ei ole eeskujusid. Äh, päriselu naised või fiktiivsed tegelased filmidest, äh, meedia, sotsiaalmeedia peaksid kõik näitama, milline on tegelikult naise roll meedias ning majanduses ning see on esmatähtis tahaksin kohe ka ühe näite tuua audiovisuaalteenuste direktiiv, mille üle käivad läbirääkimised nõukogu ja parlamendiga. selles direktiivis on keelatud soopõhine diskrimineerimine audiovisuaalses kommunikatsioonis. kaks tuhat kuus tehtud uuring äh, inimväärikuse ning alaealiste kaitse kohta ning selle seos Euroopa Liidu audiovisuaalsektori konkurentsivõime kohta kutsub üles tööstust äh, võitlema diskrimineerimise vastu ning edendama mitmekesist ja realistlikku äh, pilti sellest, milline naiste ja meeste, meeste potentsiaal meie ühiskonnas mina tahaksin näha, mida teevad eh, liikmesriigid selles valdkonnas teevad ja ma tahaksin arutada eh, ka eh, sektori ning liikmesriikide reguleerijatega neid edusamme. naiste alaesindatus meedias selle kohta võiks küsida, kas ta on ikkagi niivõrd üllatav, võttes arvesse, kuivõrd vähe naised esindatud meediasektoris üldiselt kui me vaatame filme, äh, uudiseid, äh, seda, et videosid äh, toodavad mehed, siis kuidas oleks üldse võimalik, et ühiskonnale edastataksegi tasakaalustatavat pilti? parem tasakaal aga Euroopa Liidu meediafilmi valdkonnas peaks aitama tagada parema ülevaate saamist meie väga rikkalikust kultuurimaastikust naised ja mehed peaksid äh, mängima võrdset rolli äh, IKT valdkonnas, erinevad äh, valikud avaneksid naistele, seda õpingute osas või siis kas või töömaailmas. ehk siis teisisõnu, kui te midagi näete, siis te saa-, siis teil on võimalik ka selle poole pürgida meediaprogrammi puhul ma tahaksin veel kord väga tänada Euroopa Parlamenti, algusest peale äh, on olnud tegemist väga suure edulooga ja seda selle tõttu, et Euroopa Parlament äh, toetab seda ja me jätkame sellega, selle lahinguga ka järgmise Euroopa Liidu eelarve raames. meediaprogrammiga töötades aga ja sugude küsimusega töötas aastal kaks tuhat kaheksateist, analüüsisime me ka naiste esindatust meie poolt rahastatud projektides, see kuulub praegu meie töö hulka, sellepärast et me vaatame läbi meediaprogrammi järgmiseks äh, perioodiks kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat kakskümmend. samuti korraldame me kokkutuleku äh, Cannes'i kaks tuhat kaheksateist äh, festivali puhul erinevate partneritega selleks, et teavitada enam laia publikut. samuti on ette nähtud muidki algatusi Euroopa kultuuripärandi aasta raames ning Europeana raames. näiteks on see osaks minu strateegiast, mida tutvustan peatselt Europeana raames. miks mitte vaadata seda, kuidas aastate jooksul naiste õigused on üha enam kanda kinnitanud Euroopas. me peaksime austust avaldama kõikidele naistele, kes on näidanud, et naised ei ole ohvrid, vaid nad on äh, kasvumootoriks. Te mõistate isegi, et peaoluline on see, et me oma jõupingutuseks tühindaksime igal tasandil. minu jaoks on tegemist ainsa võimalusega, mis aitab meil muuta äh, täiesti kohatuid arusaamu ja klišeesid meil on vaja tugevaid äh, naiseeskujusid, äh, ajakirjandus ei peaks tsiteerima ainult äh, meeseksperte, vaid konverentsidel peaks samuti osalema rohkem naisi. täna see nii küll ei ole, aga see on ainult üheks näiteks. me viisime läbi ühe uuringu kaks tuhat kaheksateist, aga me ei tohi enam nõustuda sellega, et konverentsidel ei ole piisavalt naisi esindatud see on põhjuseks, miks äh, äh, veel selle esmaspäeval alustasin ma uue äh, kampaaniaga Kui ei ole ühtegi naist, ei ole ka ühtegi paneeli ja see on ka põhjuseks, miks mina ei taha osaleda mitte ühelgi avalikul üritusel, kus naised ei ole esindatud. või kus ma olen ainus naine, kes osaleb ma kutsun äh, teid osalema selles samas kampaanias, äh, kutsun teid üles olema meie saadikud. probleemi tuumikuks on äh, meie teadlikkus. uuringu üheks tulemuseks on see, et naiste väljajätmine ei ole tahtlik, vaid ta, sellest ei oldagi teadlikud. naised on olnud eemal niivõrd kaua teatud konverentsidest, et isegi korraldajad ei mõtle enam selle peale seega oleme me otsustanud olla ise eeskujuks. meie lähtepunkt on siis see, et kui naisi ei ole, ei ole ka paneeli, demagoogial siin ei ole oma kohta, ka mitte kvootidel, aga lihtsalt erinevate sündmuste korraldajad peaksid äh, arvestama sellega, et äh, pädevad naised peavad saama võimaluse osaleda nende paneelides. teiseks, oskused ja haridus. ja ma usun, et äh, siin on äh, tegemist võib-olla kõige parema publikuga ka liikmesriikidest on ju saadikud ja me saame konkreetseid näiteid vaadelda, mida oleks võimalik veel ära teha. me peame aga selle väljakutsega tegelema, arvestades seda, et Äh, digitaalvaldkond peab äh, võimestama naisi ja tüdrukuid. üheksakümmend protsenti naistest tunneb huvi küll IKT vastu, kuid ometigi nad ei jätka ülikoolis oma õpinguid pärast seda, kui on huvi üles näidanud seega on meil vaja põnevaid äh, karjääre pakkuda, ettevõtlust, see annab naistele võimaluse innoveerida ja luua ning ära kasutada seda, mis äh, ja jõuda selleni, mis oleks nende jaoks kõige parem. mul on ka üks hea uudis, olen teinud väga head koostööd haridusvoliniku härra Navratšitšiga ning jaanuaris avaldasime tegevuskava digitaalhariduse kohta Euroopa Liidus me tahaksime üles kutsuda paremale IKT kasutamisele hariduses, selleks et naised ja tüdrukud saaksid ka vajalikud oskused. siinkohal me toonitame seda, kuivõrd vaja on, vajalik on, et õpetak-, õpitakse ära äh, baas äh, lahe, võrrandid, selleks et hiljem oleks võimalik osaleda kogu selles protsessis. mul on ka uued ambitsioonid, eh, koodinädal, igal aastal oktoobrikuus, terve oktoobrikuu vältel eh, toimub eh, algatus koos vabatahtlikega, mis seisneb selles, et me tahame õpetada kõigile, mitte ainult noortele, seda, mida tähendab kodeerimine. me tahame anda mõista, et me ei kasuta mitte ainult sisu, vaid me oleme loojad. masinad ei suuda mitte kunagi inimest asendada selles osas, mis puudutab äh, tema loovust ja sotsiaalseid suhteid. ja sellest tulenevalt tunnen ka head meelt selle üle, et aasta-aastalt arvud paranevad. kaks tuhat seitseteist üks koma kaks miljonit osalejat nelikümmend kuus protsenti osalejatest olid naised. see on tõesti väga muljetavaldav näitaja, me peame äh, julgustama tüdrukuid selles valdkonnas. ma olen seda juba varem ütelnud, aga siinkohal tahan seda veel ka teiega jagada, minu ambitsiooniks on jõuda selleni et, et viiskümmend protsenti Euroopa koolidest osaleks aastaks kaks tuhat kakskümmend koodi nädalas. ma toetan siin muidugi Euroopa koalitsioonile äh, digitaaloskuste ning tööhõive valdkonnas, mille me lõime aasta tagasi. Äh, seal osaleb üheksateist liikmesriikide koalitsiooni, kutsun üles ka neid liikmesriike, kes veel ei ole ühinenud, äh, sellele mõtlema. ühe aastaga on suudetud pakkuda seitsmele miljonile eurooplasele koolitust digitaalvaldkonnas ja see näitab, et me peame mobiliseerima ennast ja seda igal tasandil see ei ole mitte ainult liikmesriikide või äh, kodanikuühiskonna või komisjoni kohustus, vaid me kõik peame seda tegema selleks, et toetada digitaaloskusi. see on minu sügav veendumus ja see on ka põhjuseks, miks see kuulub minu prioriteetide hulka, see on minu kõige olulisemaks prioriteediks. ma olen veendunud, et isegi siis, kui me tuleme välja tõesti suurepäraste äh, seadustega ja kui me suudame leida ka kõige paremad äh, rahastamisvõimalused, kui me aga praegu kui ei investeeri naistesse ja meestesse, siis mitte eales ei äh, suuda see tehnoloogiline üleminek äh, viia meid selliste positiivsete tulemusteni, mida me kõik ootame. meil on ka veel erinevaid auhindu Euroopa tasandil. Äh, volinik peatselt annab teada neist meil on ka auhind ette nähtud algatustele, mille raames edendatakse IKT äh, innovatiivseid lahendusi, IT for she samuti naiste digitaaloskuste parandamise auhind. ja ma tean tõesti, et liikmesriigid ka tegutsevad. me peame jätkama äh, ja peame suutma loota nende peale. ja kolmandaks, äh, digitaalne ettevõtlus ning osalus, naiste osalus, me näeme, et äh, naisi osaleb vähem, äh, see piirab nende karjäärivõimalusi ning kui aga on äh, naised selle karjääri kasuks otsustanud, siis on raske neil seal edasi liikuda. seitseteist protsenti kahest miljonist inimesest, kes töötavad IKT sektoris, on naised. samas jällegi on Euroopas puudu IKT spetsialiste. nelikümmend protsenti ettevõtetest, mis üritavad leida spetsialiste, annavad teada, et neil on raskusi sellega. ja nad ei suuda leida vajalikke inimesi. üks äh, lööv näide küberturvalisuse valdkonda see on äh, lööv näide sellest, kuivõrd on puudu pädevaid naisi selles valdkonnas on puudu äh, üks koma kaheksa täitmata ametikohta aastaks kaks tuhat kakskümmend kaks, aga ainult kolmsada viiskümmend viis Euroopas ja ma võin ütelda, et äh, seda lõhet ei suuda me täita ainult meestega. meil on vaja rohkem naisi nüüd tuleks vaadata, mis takistab naistel tehnoloogiaettevõtteid äh, luua või äh, juhtivkohtadel olla. jällegi puudu on eeskujudest, äh, mis võiksid ähm, anda naistele tuge, me peame aga selle kallal töötama, meil on vaja ettevõtete võrgustikke, mis toetaksid naisi. samuti nõrk finantstoetus vastavalt Atomico raportile ainult kuus protsenti A ja B kategooria ettevõtetest, eh, mis välja valiti, eh, nende tegevdirektorid on naised. me peame tegutsema sellepärast, et vastasel juhul kaotame me majanduses. uuringud näitavad, et investeeringud iduettevõtetesse, mis on naiste poolt loodud, saavutavad eh, kuuekümne protsendi võõra paremaid tulemusi võrreldes ainult meeste poolt loodud iduettevõtetega. kaasa osalusrahastamise puhul naiste poolt juhitud kampaaniatel on suurem eduvõimalus kui meeste omadel, kolmteist protsenti ja kümme protsenti siis vastavalt. seega siis naiste arvu suurendamine digitaalettevõtluses on meie jaoks prioriteetne. heaks uudiseks on see, et me ei alusta nullist. komisjon on äh, rahastanud äh, programmi Rehabs esimene kogukond, mis seob omavahel erinevaid ettevõtteid ja seob digitaalvaldkonna naisettevõtteid. Euroopa auhind innovatiivsetele naistele samuti tasustab siis erakordselt loovaid naisi ning julgustab teisi nende jälgedes käima. samuti toetame me teaduskogukonna teadlikkuse tõstmist äh, samuti, nagu ütlesin, soovin saavutada tasakaalu küberturvalisuse vallas. me peame abistama kõiki neid naisi ja tüdrukuid äh, selleks, et nad suudaksid omandada vajalikud oskused. kui me räägime küberturvalisusest, siis äh, oskuste puudumine naiste puhul on ohuks ka meie julgeolekule, meie majandusele, meie demokraatiale, meie ühiskondadele me peame ära kasutama kõiki olemasolevaid algatusi selleks, et äh, võidelda negatiivsete äh, arvamuste vastu, naiste vastu selles valdkonnas, kuid peame samuti toetama naisi, peame dialoogi pidama tööstuse, liikmesriikide, teaduskogukonnaga selleks, et äh, me suudaksime jõuda veenvamate tulemusteni ja lõpetuseks ärgem kaotagem silmist ka rahvusvahelist mõõdet. Euroopa Parlament ei ole mitte kunagi seda silmist kaotanud sest et lõpptulemusena just meie väärtused ja meie põhimõtted on need, mida me kaitseme, aga me teame, et naised ei ole ühtne rühm, nagu ei ole ka meie riigid ühtne rühm, aga me peame äh, pakkuma naistele võimalust ennast väljendada ka IKT valdkonnas. Äh, digitaalarengupoliitika osas tahame abistada oma partnereid selleks, et ka nemad saaksid rohkem projekte luua, mis läbi oleks võimalik naistele pakkuda suurim võimalusi leida tööd. Äh, juunikuus arengupäeval ma juhin äh, paneeli, äh, mis keskendub just naiste tüdrukute rollile digitaalvaldkonnas. kokkuvõtteks rahvusvahelise naiste mm, õiguste päeva puhul tahaksin ma edastada tugeva sõnumi. meil on vaja meestepoolset, naistepoolset, koolide, ülikoolide, tööstuse poolset pühendumust Euroopa Parlamendi, liikmesriikide parlamentide, liikmesriikide poolset, selleks, et jõuda eesmärkideni. Euroopa Parlament on alati väga palju ära teinud selles valdkonnas. ma tahaksin tänada teid ka tänase konverentsi korraldamise eest. Te äh, mõistsitegi, mõistsite vägagi hästi, see olu-, teema on minu jaoks oluline, vabandan, et nii pikalt rääkisin, aga rääkisin südamest ja minu süda ütleb, et avaldustele peavad alati äh, konkreetsed sammud järgnema, sellest sõltub ka meie tõsiseltvõetavus. tahaksin tänada kõiki osalejaid, sellepärast et teie viibimine täna siin juba annab palju energiat ja see tähendab seda, et, et tõesti on võimalik, et, et avaldused ja teod sulavad ühte ning suudame edasi sammuda tegudega ja teha seda koos, sest koos me suudame midagi muuta. ma tahaksin lihtsalt ütelda teile kõikidele suur aitäh ja soovida, et äh, me suudaksime luua maailma, kus äh, digitaalüleminek äh, aitaks meil säilitada ka inimlikkust ja seda inimlikkust minu jaoks äh, kujutavad endast mehed ja naised, ärgem unustagem seda. Thank you very much, madam commissioner for suur tänu, proua volinik, nende inspireerivate sõnade eest, aga nüüd on meil videosõnum härra volinik Carlos äh, Moedasi poolt, tema on teadus- ja innovatsioonivolinik Euroopa Komisjonis. daamid ja härrad, tere päevast ja head rahvusvahelist naistepäeva. Teie edukust ei määra mitte teie sugu, vaid üksnes see, kui suured on teie unistused ja kui palju tööd olete valmis tegema nende saavutamiseks. Need sõnad pärinevad kuulsamalt naisarhitektilt Zaha Hadidilt. ta ütles nii pisut enne, kui ta äh, suri tänasel päeval maailmas räägitakse aina valjemal häälel soolise võrdõiguslikkuse olulisusest, ka paljud teist siin saalis tegutsevad selle nimel kolmsada kuuskümmend viis päeva aastas. ja lahingut tuleb lüüa mitmel rindel. kaks tugevamat vahendit naiste võimestamiseks on teadus ja innovatsioon. see ongi Euroopa Liidu naisinnovaatorite auhinna tegelik sisu me jätkame tähelepanu juhtimisega naistele, kes tegutsevad innovatsiooni valdkonnas. sel aastal laekus meile sada kakskümmend kaks taotlust, iga taotlus tuli väljapaistvalt innovaatorilt. kahekümne kuuendal juunil veebiti konverentsil Sofias kuulutan välja võitjad. täna siin teie ees saan välja kuulutada meie kaksteist finalisti, aga enne seda soovin tänada Äh, Naisõiguste Komisjoni ja eriti sooviksin tänada teie esimeest Vilja Blinkevitš-Jutet. Teie missioon ja teie visadus selle eesmärkide saavutamiseks on imetlusväärsed. ma ei lase teil enam kauem oodata. niisiis, daamid ja härrad, siin on kõigist Euroopa ilmakaartest pärinevad kaksteist Euroopa Liidu Naisinnovaator kaks tuhat kaheksateist auhinna finalisti. ma sooviksin õnnitleda neid finaliste nende suurepäraste väljapaistvate saavutuste eest ja ka selle tohutu mõju eest, mis neil on meie ühiskonnale ja ka kõikidele noortele naistele, kes soovivad oma karjääri tehnikavaldkonnas üles ehitada. ja nüüd alustame aruteluga, meil on vähe aega, seetõttu kõikidel kõnelejatel on maksimaalselt kaks minutit aega. mul on siin ka väike haamrike ja vaja, kasutan seda, kui see vajalikuks osutub. jaa, alustame Hispaaniast. Susanna Camero, palun, teil on sõna. suur tänu. suur tänu, proua juhataja. ja ma olen nõus eelkõnelejaga, et kui oluline on naisi ja tütarlapsi võimestada ka digivaldkonnas ja lühidalt räägiksin sellest, mida me oleme teinud aastat kaks tuhat neliteist on meil tegevuskava, mis puudutab naiste ja meeste võrdõiguslikkust digitehnoloogia valdkonnas ning praegu äh, tegeleme ka siis äh, arutelusid äh, ekspertidega selleks, et rohkem kaasata naisi, tütarlapsi tehnoloogia valdkondadesse ja selleks, et võidelda ka äh, seniste vanade aegunud eelarvete, eelarvamuste vastu. nimelt, et äh, meil oleks vaja rohkem naisi tehnoloogia valdkonnas ja eriti ka juhtpositsioonidel oleks vaja rohkem naisi naised on äh, Hispaanias väga olulised äh, Google'is, äh, Microsoftis, Twitteris ja nii edasi, aga me peame jätkama oma tegevusega ja seetõttu on oluline siin tugevdada seda valdkonda, kus me ei ole veel piisavalt esindatud. me peame võitlema ka selle matšistliku hoiaku vastu, eriti mis puudutab videomänge ja ka videosõnumite sisu ning ka maapiirkondades peame tegutsema, sellepärast et äh, oluline on see, et ka seal naised saaksid paremini tehnoloogia võimalusi kasutada tervishoiuteenuste kasutamisel, pangandusteenuste kasutamisel, aga ka oma ähm, elukutse edendamisel ja karjääri edendamisel. oluline on see, et nad ei isoleeruks ja et oluline on siinkohal võidelda ka naistevastase vägivalla vastu tegu on tõesti ajaloolise paktiga, mida me oleme vastu võtmas, see puudutab siis eelkõige just vägi, ehm, soolist vägivalda, naistevastast vägivalda ja siinkohal me oleme suunanud selle sõnumi eelkõige oma noortele selleks, et vähendada seda matšistlikku ehm, hoiakut. ka haridus, haridus on siin väga oluline, õpetajatel on siin oluline funktsioon ja ka koostöö vanematega siinkohal tuleb paremini ära kasutada meie sotsiaalvõrgustikke ja me soovime ka teadlikkust suurendada selles osas, kuidas äh, poisid ja tüdrukud ise saavad äh, kontrolli äh, funktsiooni üle võtta, kui tegu on näiteks sessistliku vägivallaga naiste vastu. et oluline on just seda matšistlikku maailmapilti lõhkuda ja samuti on oluline digitaalvägivalla vastu võidelda, meil on ka selles osas õigusakti ettepanekuid ja õigusaktid ka, mis juba jõustuvad. oluline on see, et oleksid ette nähtud ka vabaduskaotusega karistused, kui tegu on digitaalvägivallaga. me soovime saavutada rohkemat võrdõiguslikkust, see on olnud ka meil demokraatia jaoks. suur tänu, proua Komrero ja nüüd Tšehhi Vabariigist František Koprýva, palun. Vážená paní předsedající, uh, váž... suur tänu. austatud kolleegid, lubage mul tänada proua, proua Šoidrovat äh,, raportööri äh,, väga hea ähm, ettekande ja dokumendi eest. mina olen noor äh, Euroopa Parlamendi liige. ja ma olen ähm, asja arutanud ka oma kolleegidega ja olen nõus selle äh, raporti sisuga, nimelt et me peame ikkagi positiivset dialoogi läbi viima ja äh, takistusi mm, kõrvaldama. mis puudutab kvootide teemat, siis ma ei leia, et kvootide kohaldamine oleks positiivne, sellepärast et survestab naisi selliselt, et nad võivad sattuda olukorda, kus nad tunnevad ennast ebamugavalt, kus neil on tunne, et nad on saanud selle ametikoha kvoodi pärast ja mitte oma pädevuse ja intelligentsi pärast. ning see ei ole võib-olla kõige mugavam, mugavam nende naiste jaoks. niisiis võrdsed võimalused tuleb tagada ja takistused tuleb kõrvaldada proua Olga Richterova, minu kolleeg, on saanud võimaluse parlamendis äh, installeerida ka selline laste eest hoolitsemise nurk ja see on isegi olulisem kui kvoodid ma olen nõus sellega, et tuleb rääkida rohkem ka hooldussektoris, sellepärast et seda peetakse eelkõige just ähm, naiste tegutsemisvaldkonnaks, aga samas ähm, on siin võimalus ka raha teenida, aga samas teistes valdkondades endiselt veel valitsevad ähm, patriarhaalsed äh, ettekujutused. nii et oluline on ikkagi tähelepanu pöörata ka nendele valdkondadele, kus rohkem tegutsevad naised. ja äh, samuti sooviksin äh, tähelepanu pöörata ka ühele väga kuulsale äh, naisprogramm-, äh, programmeerijale, matemaatikule, kes jõudis väga kaugele. aitäh, jah, ma saan aru, et te soovite, et naised rohkem raha teeniksid, et nad suudaksid tugeva karjääri üles ehitada ja seetõttu me seda teemat täna ka arutame. proua Koomes, palun, Euroopa Parlamendi liige. lugupeetud proua volinik suur rõõm on teid siin näha, proua volinik, ja kuulda ka sinu kõnet, Maria. ja seda otsusekindlust, seda üleskutset äh, osalema konverentsi, mitte osalema konverentsidel, kus ei ole minimaalset arvu äh, naisi, tähendab mitte üks, vaid ikka rohkem. tahaksin sinu käest küsida. meil on vaja häält, Euroopa häält, edendamaks soolist võrdõiguslikkust selleks, et äh, hukka mõista igat liiki ebavõrdsus ja ka inimõiguste rikkumine, mida me tegelikult näeme, mis puudutab naisi Euroopas ja kogu maailmas. ma pean ütlema, et äh, meil on Euronewsi kanal, paljud inimesed äh, maailmas näevadki seda kui Euroopa häält. aga ma olen mures, kui ma näen näiteks tänastes raportites, kuidas kajastatakse rahvusvahelist naistepäeva. Saudi Araabia näiteks väidab, et naised seal juba juhivadki autot, nii see ei ole, see ei vasta tõele, ma käisin seal hiljuti, päriselt seda ei ole. ja kõige olusem on, probleem on seal hoopiski eestkoste, mis tegelikult on tõeliseks takistuseks naistele ja selle kaotamine ei ole kuidagi kavas. ja siis see Barbi partnerlus, mida Euronews äh, toetab. räägitakse mitte hero nagu meessoost kangelane, vaid shero naissoost kangelane. me räägime, ma tahaksin paluda, Maria et erilist tähelepanu tuleks pöörata just sellele väga olulisele töövahendile, äh, selle tänases maailmas, kus meil on libauudised, kus äh, kasutatakse just IKT vahendeid selleks palju. selleks, et need vahendid, mida meie rahastame, et nendes ka tõepoolest äh, peataks kinni äh, ajakirjanduse sõltumatuse põhimõttest ja, ja meie väärtustest, mida te nii väga kaitsete. Äh. suur tänu, proua Kommer. ja nüüd Edik Estrella, Portugal. suur tänu, proua esimees. kõigepealt sooviksin äh, väljendada seda, kui äh, rahul ma olen äh, sellega, et ma saan tagasi pöörduda kohta, kus ma olin väga õnnelik, nimelt Naisõiguste komisjoni, ma olin ka siin asejuhiks juba kümme aastat ning mul on väga hea meel kohtuda taas mõningate endiste kolleegidega, kes pärinevad väga erinevatest fraktsioonidest, nagu Maria Gabriel, proua Brandiga, ja samuti ka siis äh, proua Pilitšiuta. niisiis, mul on väga hea meel olla tagasi siin. meil on vaja rohkem naisi IKT valdkonnas. ja see tähendab, et meil on vaja rohkem naisi ka äh, digimajanduses. seda on juba mitu korda öeldud ja ma sooviksin seda veel kord üle rõhutada, sellepärast et naised selles valdkonnas on alaesindatud ja eelkõige, kui tegu on uute väljakutsete seadmisega, siis äh, meil Portugalis viiskümmend neli protsenti õppuritest on naised, aga IKT valdkonnas on neid ainult kaheksateist protsenti. ja proua volinik, te ise ka ütlesite, et äh, noored, äh, noori naisi see väga ei huvita, aga õnneks noored portugallannad äh, on äh, vägagi suurt äh, huvi tundmas IKT valdkonna vastu ja me oleme ka väga palju investeerinud digimajandusse. selleks, et naisi võimestada, et nad ka oma Ehm, et nad saaksid tegutseda ettevõtjana, et nad saaksid ehm, tegutseda ka mm, teaduse vallas ja nii tehnika vallas, see on olnud äärmiselt oluline, me oleme palju algatusi selleks võtnud. ja see neljas tööstusrevolutsioon, tehisintellekt, robootika, need on kõik need ehm, teemad, mille mõjusid ja tagajärgi me peame veel nägema. aga see muutus oma terviklikkuses kindlasti väga suurelt mõjutab ka tulevaste, tulevasi töökohti, nende sisu ja samuti äh, loob suuri võimalusi ka naistele tööturul. ja siinkohal me võtame meetmeid selleks, et praegust olukorda muuta et ähm, me võitleme selle vastu, et, et naisi piisavalt äh, tööle ei võeta, et, et oluline on ju arvestada siin ka ähm, finantskadud ka, ähm, kahjuga ja oluline on võidelda ka naistevastase vägivalla vastu. aitäh, proua Estrella ja nüüd Poolast Anna Provitš. Yeah, sorry. Uh, pani Przewodnicząca, Pani Komisarz. proua esimees, proua e, volinik, e, lugupeetud kolleegid. mina sooviksin tähelepanu juhtida mõningatele huvitavatele algatustele pooles, näiteks naised polütehnikumis, tüdrukud polütehnikumis. E, samuti uued tehnoloogiad tüdrukutele Ehm, samuti akadeemia ehm, nais ehm, noorettevõtjatele. nii et eh, siin on tegu erinevate tehnoloogia ja teadusvaldkonnadega, kus tähelepanu pööratakse eelkõige just eh, naistele. me teame, et eh, naiste osalus on suurenenud ülikoolides kolmekümne kuuele protsendile ja see määrus suureneb ning mul on väga hea meel, et Poola projekt IT for She on väga edukas olnud, saab ka auhinna ja proua volinik Maria Gabriel, te ka ütlesite, et meie olime võitjateks äh, naisettevõtjate äh, ridades IKT osas, sest tegu on tõesti sellega, et me peame äh, abistama naistudengeid selleks, et nad saaksid ka juurdepääsu töökohtadele. täna kell üksteist algas Varssavis konverents Äh, mis puudutab siis naisi tehnoloogias ähm, proje, projekti IT4She ja uue tehnoloogia projekte ähm, äh, tütarlastele. ja eel, äh, novembris toimub Varssavis ka konverents Women in Tech Summit siis naised tehnoloogia valdkonnas, me oleme väga rahul oma seniste saavutustega, aga samas tuleb veel väga palju ära teha, sellepärast me oleme ka endiselt silmitsi eh, probleemidega, näiteks töö- ja pereelu ühildamine. siinkohal me peame veel rohkem ära tegema selleks, et ka eh, töövõt-, tööandjad oleksid eh, kaasatud, sest et seni ei ole endiselt veel piisavalt selliseid töökohti, mis võimaldaksid piisavalt ühitada ka töö- ja pereelu selleks, et töötajad saaksid ka äh, oma pereliikmete eest hoolt kanda. samuti on oluline, et ähm, naised oleksid ise ka rohkem äh, huvitatud äh, teadusega tegelemisest, loodusteadustega tegelemisest, tehnoloogiaga tegelemisest ja oluline on ka naiste tähelepanu pöörata nendele valdkondadele ning äh, tähtis on ka võrdne palk võrdse töö eest. see on äärmiselt oluline, et saavutada võrdõiguslikkus naiste meestele. suur tänu, proua Provitš ja nüüd Prantsusmaa, proua Riksan, palun. The floor is yours. Bonjour. tere päevast paljud, äh, paljud meist on, puutuvad kokku kahe probleemiga aastatel, kaheksakümnendatel, üheksakümnendatel aastatel Prantsusmaal oli nelikümmend kuni viiskümmend protsenti naisi IKT valdkonnas täna on neid kakskümmend seitse protsenti, üheksateist protsenti tehnilistel aladel. ja teine probleem, mida te ka meelde tuletasite, Prantsusmaa Tööhõiveamet on öelnud, et äh, kakskümmend protsenti töökohtadest viieteist, kahekümne aasta pärast on digitaliseeritud, automatiseeritud ja me teame, et tehisintellekti osas meil on täna äh, tänu algoritmidele ka seksistlikud suundumused, millel on mõjus maja, mõju majandusele ja ühiskonnale ja iseäranis meditsiini vallas äh, diagno-, diagnoosid näiteks tulevikus järjest rohkem on IT-põhised, mitte neid, neid ei, ei äh, anna inimesed. nii et siin on äh, naiste tervis ohus ja ka majanduslikud aspektid on siin, ühiskonna aspektid ja veel naiste tervis. ka siin äh, Prantsuse Rahvusassamblee naiste õiguste komisjon, mida ma juhin, on selle teemaga tegelenud ja koostame hetkel raportit, kuulame teadlasi, sotsiolooge, ettevõtjaid, antropolooge ja siit äh, koorub välja kaks mõtet. esiteks stereotüübid, sellest äh, juba ka rääkisite. teiseks seksism digivaldkonnas. Äh, tähtis oleks meelde tuletada seda, sest et ainult naistel ei pea lasuma Äh, probleem, selle probleemi lahendamine, et digivallas ei ole piisavalt naisi. siin on ka tegemist tegelikult kollektiivse vastutusega ja kogu selle valdkonna vastutusega. ja see valdkond ise peab midagi selleks ette võtma, et seal oleks nii naisi kui mehi. mõned digiõppeasutused näiteks, mis on tekkinud äh, viimastel aastatel näiteks ei ei, ei olegi ette näinud näiteks naiste tualettruume. algselt äh, neid ei olnud lihtsalt. ja need tuli sinna tekitada. ja ka üks isiklik kogemus, mida tahaksin teiega jagada. eelmisel nädalal oma, kohtusin oma valimiste, valimisringkonnas õpilastega. seal olid ka kaks naisteadlast, üks, kes tegeleb krüptograafiaga, teine tehisintellektiga ja üks noortüdruk küsis äh, kas see, et kas olukord on tõesti väga tõsine? Eh, mida vastaksite teie nendele noortele tüdrukutele? suur tänu, meil on veel kaks kõnelejat, aga ma paluksin Mati Turinen Soomest ja Niko Baier Saksamaalt, et palun üritage hakkama saada ühe minutiga, meil on tõesti väga vähe aega. kõigepealt Soome. Mati Torvinen, palun ja, ja, ja andsime. suur tänu ja kõigepealt ka suur tänu kõikidele naistele maailmas, sellepärast et teie teete meie maailmast parema kohelemiseks. mina olen Soomest ja olen Soome parlamendi liige ja mul on ähm, väga hea meel rääkida sellest teemast, mis puudutab ähm, naiste osakaalu IKT valdkonnas tehnoloogias. Ähm, siin on naiste osakaal endiselt veel äh, väike ka äh, riigis nagu Soome, kus on tegelikult väga palju äh, edusamme saavutatud soolise võrdõiguslikkuse osas. me peame julgustama naisi selleks, et äh, nad tunneksid rohkem huvi ka elukutsete vastu tehnoloogia valdkonnas. siin on endiselt äh, veel väga vähe äh, naisi nendes valdkondades. siin valitsevad stereotüübid, mis jätavad mulje, justkui IKT valdkond on väga mm, mehine ala ja seetõttu ähm, naised peaksid ära kasutama neid võimalusi, mis neil tegelikult on ja oleks väga hea, kui äh, ka äh, naised õpiksid rohkem äh, just seda valdkonda. ma olen ise jurist ja ma ka näen, milline on naiste innovatiivne jõud. sellepärast, et mis puudutab programmeerimist, siis sellega peaks tegelema hakkama juba põhikoolis ja seejärel peaks tütarlapsi julgustama ka tehnoloogia valdkonnas õppima ning riiklikul tasandil oleme me väga palju teinud koostööd ka IKT ettevõtetega, saavutamaks seda, et naised ka aktiivsemaks muutuksid, oleksid rohkem esindatud ähm, IKT valdkonnas. Linda Liukas, üks ähm, naiskirjanik, on äh, kirjutanud lastele raamatu, mis on äh, samuti, mis räägib ka programmeerimisest ja on ka vastavaid ähm, workshop'e korraldanud tüdrukutele ja lastele nii et me võiksime selliseid ähm, projekte veelgi laiemalt korraldada. me näeme, kui ähm, suured võimalused on naistel IKT valdkonnas ja naised võivad olla IKT ja tehnoloogia valdkonnas sama edukad kui mehed. suur tänu ja nüüd meie Saksamaa esindaja. Äh, ka äh, tere päevast minu poolt ja suur tänu ka kõikidele nendele naistele, kes on juba panustanud äh, ja äh, Maailma Majandusfoorumid äh, ütleb, et sada aastat läheb veel selleks, et saavutada naiste ja meeste sooline võrdõiguslik majandusplaanis ikka kakssada aastat ja mis mulle väga meeldis ja millest ka täna räägiti, on see, et naistel on vaja eeskujusid ja ma olen ise elektritehnika insener, olen ka kaheksa aastat Saksamaal ähm, erasektoris töötanud, enne kui poliitikasse astusin ja mida ma nägin, on see, et töö ja pereelu ühildamine ei ole veel täiesti võimalik ja et äh, naised saaksid ka juhtpositsioonidel ähm, ennast tõestada ja digitaliseerimise võimalusi tuleks vastavalt ära kasutada ja see puudutab siis ka uusi töömudeleid, töö, uusi tööaegu, aga samuti ka olukorra muutmist maapiirkondades, nii et suurem osa ähm, Euroopa Liidu rahvastikust elab ju maapiirkondades ja siin on veel väga palju ära teha ja üks teema, äh, mis mind tõesti ehmatab, on ka see äh, taandareng Euroopas, et mõningad äh, parteid endiselt veel seda aegunud peremudelit ja naiste rolli endiselt veel kasutavad oma valimiskampaaniates ja seda edukalt, nii et ähm, mul on sellest väga kahju ja minu meelest tuleks ikkagi vastu võidelda sellistele, selliste kujutelmade realiseerumisele aitäh, oleme nüüd lõpetanud arutelu osa ja teeme kokkuvõtte. alustame oma küsitluse vastust nii et suur tänu, et osalesite selles küsitluses ja meil on nüüd ka küsimused, äh, küsimustele vastused vastavalt statistikale. niisiis, esimene küsimus, millises Euroopa Liidu liikmesriigis on ähm, naisspetsialistide osakaal IKT-s kõige suurem, siin on ära toodud neli liikmesriiki ja see vastus on Bulgaaria, Bulgaarias on kakskümmend kaheksa protsenti IKT-spetsialistidest naised ja see on kõige suurem näitaja Euroopa Liidus, nii et õnnitlused ähm, Bulgaariale. nüüd äh, vastus teisele küsimusele, et teie arvates äh, kui palju on ähm, nais äh, IKT diplomante ja vastus on seitseteist protsenti võrreldes meiega me niisiis, see on, need on andmed aastast kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat viisteist. nii et äh, siin on tegu topeltnegatiivse tulemusega. ja nüüd kõige populaarsem küsimus, mis äh, Slido äh, küsimuse äh, äh, platvormi kaudu toodi, oli, et kuidas kaasata mehed ähm, soolise võrdõiguslikkuse ähm, saavutamisse ja nüüd annan sõna meie panelistidele. sõna on teil. kui ühe lausega kokku võtta, üritada kõiki sõnavõtte, mille eest ma teid ka südamest tänan, siis äh, see oleks eeskuju ja oma hääle kuuldavaks tegemine läbi eeskujude. ma saan aru, et tuleb võidelda täna stereo, eelkõige stereotüüpidega selleks, et mitte võimaldada neid vägivallavolme, mida digimaailm meile iga päev pakub, selleks, et naiste koht hariduses, aga eriti pärast seda tööturul, et äh, nende osalus uutes tehnoloogiates tõuseks, selleks on vaja ühiseid jõupingutusi. tahan tänada kõigi toodud näidetest, mis räägivad headest tavadest ja, ja neid tulebki äh, populariseerida, muuta nähtavamaks. nii ole, on meil rohkem selliseid äh, projekte nagu IT4She või selliseid nagu Hispaanias, Poolas, Saksamaal. kui ma mõned unustan, siis äh, andke andeks. loomulikult maapiirkondi ei tohi unustada, nagu ma ka ütlesin täna, on digimaailm suur võimalus, aga ka täiendav oht rohkem vaesust, rohkem sotsiaalset tõrjutust, rohkem ääremaastumist. ühenduvuse osas näiteks äh, seitsekümmend kuus protsenti peredest, äh, äh, nendel on korralik ühenduvus ja nelikümmend protsenti nendest maapiirkondadest on selle ühenduseta. tooksin näite meie kampaaniast, kutsume ka nai-, mehi üles olema eestkõnelejad koostöös Euroopa Parlamendiga algatasime me üle-euroopalise teavitamiskampaania Safer Internet for EU. aastal kaks tuhat kaheksateist toimuvad erinevad üritused liikmesriikides. meiega võivad ühineda eestkõnelejad selleks, et rääkida sellest, kui tähtis on meediaalane haridus, küberjulgeolek. et noored mõistaksid, et maa, et veebimaailmas kehtivad samad väärtused, samad õigused ja sama vastutus kui päris maailmas. see on selge sõnum ja mul on, mul oleks väga hea meel, kui meie esindajaid oleks järjest rohkem. viimane, viimane mees, kes meiega ühines, oli Wim Wenders. kindlasti keegi, kes võib olla eeskujuks, me tunneme teda kõik ja nagu ta ütleb, tähtis on käia kohtumas koolides, selgitada noortele, mida saab teha, kuidas hinnata veebisisu, mis, mis on selles positiivset. väga tõsiselt võtan ka soovitust äh, Euroopa, European Voice'i osas. Äh, tänan ka proua Estrella teie märkuste eest, hea meel on teiega uuesti kohtuda, on vähe raporteid ähm, Euroopa Parlamendis mis on seotud ühe inimese nimega alati. Estrella raport aga kuulub nende hulka, see on Euroopa Parlament, kuulub Euroopa Parlamendi ajalukku. jätkake äh, hea eeskuju toomisega, nähtavuse andmisega. naisspetsialistid on olemas ja nad lihtsalt tuleb nähtavaks muuta. see oleks ka minu vastus äh, tehisintellekti või krüptograafia alal meil on lihtsalt vaja naised muuta nähtavaks. seda peame tegema me kõik ja sellepärast ma selle infokampaania ka algatasin ja sellepärast äh, ma tutvustasin ka strateegiat selleks, et meie tegevus võiks olla äh, seostatum. nii et tegevus kõikidel tasanditel, võideldes äh, ka, kaasates mehi ja ülikoolide esindajaid, ettevõtluse esindajaid, meediat, me kõik saame midagi ette võtta ja nii saame ka asju muuta. nii et lõpetuseks äh, tahaksin teid äh, tänada ja soovida kõigile energiat. Äh, kaheksandal märts, kaheksas märts peaks keht-, peaks kestma kolmsada kuuskümmend viis päeva aastas. suur tänu, proua volinik. ja kolm minutit Isaskun Pilva Parandika lõppsõnaks. tänan väga. tahaksin tänada kõiki tulemast. tahaksin äh, tervitused edastada ka Edith Estrellale, kes on teinud äh, ära nii suure töö. meil oli võimalus teha koostööd ja ta jättis tõesti osakese oma südamest siia parlamenti koos selle suurepärase tööga, mida ta on teinud. eilsest naistekomisjonis oleme paljusid asju korranud. mõned on võib-olla juba tüdinud meie jutust. viiskümmend üks protsenti protsenti rahvastikust moodustavad naised, kuuskümmend protsenti ülikooli diplomandidest vägivalla ohvrit, aga samas puudub positsioon ettevõtetes. näete siit suurt lõhet. arvud kõnelevad meiega tõepoolest, kui me vaatame koduvägivalla arve ja naiste olukord Euroopas on tõsiselt murettekitav ja samas kehtivad meil stereotüübid, erinevad üritused, tseremooniad ma olen erikomisjoni liige, mis tegeleb kommunikatsiooniga ja seal ei ole üldse naisi, ühtegi naist. me, me ei, ei ole seal esindatud. mis toimub IKT maailmas? siin on tohutud võimalused, on palju erinevaid teemasid, mis võivad meid viia väga positiivsesse tulevikku selleks, et IKT valdkonnas edasi liikuda, tuli, tuleb teha ühiseid jõupingutusi, see ei piirdu ainult parlamendi raportiga, mis on muidugi kasulik töövahend, aga on vaja teha palju enam. palju peab olema ÜRO resolutsioonid naiste ja digitaliseerumise vallas vajavad esiletõstmist vaesuse, ebavõrdsusega võitlemisel nii et äh, naistel on soov, et naiste osalus kõikides valdkondades, kaasa arvatud IKT, mis annab palju majandusele, suurendab SKT-d, vajab edendamist. kuid samas ei tehta kuigi palju, mis siis toimub? miks, miks me teame probleemist, me oleme seda analüüsinud põhjalikult, aga ikkagi ei võta me midagi ette erinevad kampaaniad, ma olen nõus. loomulikult on kampaaniad hädavajalikud. üle-eelmisel nädalal Euroopa Parlamendi esindus Madridis korraldas suure kampaania, mis puudutas digitaliseerimist. sellised kampaaniad on tähtsad, aga meil on vaja midagi, mis ol, ei oleks nii killustatud, mis oleks äh, ühtsem lähenemine. aastal kaks tuhat viis Baskimaal oli selline ebavõrdsus, et muutus kohustuslikuks kvootide rakendamine. ja president tol ajal ütles, et kõige olulisem seadus, mis on välja kuulutatud sellel perioodil, oli just ebavõrdsuse seadus ja seda öeldi Baskimaal aastal kaks tuhat viis see tähendab, et, et äh, probleemi on mõistetud selgelt, kuid paraku pärast seda ei tehtud vajalikku, vajalikke samme. ehk siis puudub õigusaktide kohane rakendamine. nähtavus, jah, naised peavad olema nähtavad võtmepositsioonidel, me peame kaitsema oma väärtusi, oma põhimõtteid ning soolise võrdõiguslikkuse põhimõtted. võitlus on võitlus, mis puudutab kõiki, aga peame ka tegema koos tööd ja peame mõtestatult ühiselt jõud, pingutusi tegema ja aega rohkem meil ei ole, seda tuleb teha otse kohe. suur tänu, proua Parandika, suur tänu, proua volinik, suur tänu kõigile osalejatele. järgmine järg-, kohe algab järgmine paneel, annan sõna ülejärgmisele juhatajale. loodetavasti olete tõhusam kui mina Thank you very much and also warm welcome from... suur tänu ja tere tulemast ka minu poolt. vaheaega me ei tee, sest aega on jäänud väga vähe, nii et pikema viivituseta alustan kolmandat äh, paneeli, oleme juba rääkinud naiste rollist meedias ja digitaalsest kaasatusest. nüüd on meil kolmas paneeldiskussioon algamas ja teema on väga tähtis ja ka oluline are-, tegeleme olulise arenguga. digitaalmaailma on väga palju kasutanud ka feministid ja naised selleks, et võidelda naiste õiguste eest, võrdsuse eest kõikjal maailmas. ja me tahtsimegi nüüd äh, sellest väga jõulisest liikumisest rääkida. ja kutsusime Dagmar Schumacheri siia, kes on ÜRO naiste esindaja Brüsselis, tema olen, meid väga huvitab ka kuulda, mis toimub teie koduriikides. kuidas naiste ühendused hakkama saavad digitaalses maailmas. aga nüüd läheme, enne kui me läheme proua Schumacheri juurde, siis kasutame jälle Slaidot ja küsime teilt kaks küsimust ja jällegi ma paluksin teil neile vastata. ja seekord äh, tahaksime teada, kui palju te teate digitaalliikumistest, mis kaitsevad naiste õigusi ja seepärast esimene küsimus kõlab järgmiselt. kui palju neist eeskujuks olevatest naistest on äh, juhtinud äh, liikumisi meedias, mida teie, millest olete kuulnud. esimene on Alissa Milano, teine Barbara Novatska, kolmas grupp Alicia Garza, Patricia Kullors, Opal Tometi, siis Sheryl Sandberg, Rahel Sklar, Malala ja siis võite ka öelda, et ei ole ühtegi nendest nimedest kuulnud annan teile pisut aega, lugege küsimust ja vastake. Teil on ka võimalus äh, arutelu ajal äh, seda teha, minge Slido, Slido veebilehele ja siis pange sinna IVT kaks tuhat kaheksateist ja saategi osaleda küsimustele vastamises ja teine küsimus on järgmine äh, kui palju Facebooki, Facebooki ja Twitteri kasutajaid vastas äh, MeToo kampaaniale esimese ka neljakümne kaheksa tunni jooksul pärast äh, Alisa Milano tweeti. mida, kui palju te arvate, et neid inimesi oli, kes vastasid kahe esimese päeva jooksul, kas oli sada tuhat, viissada tuhat, miljon, kakssada tuhat või viis miljonit seitsesada tuhat? ja jällegi arutelu käigus on teil võimalus vastata. ja ootame nüüd huviga neid vastuseid, aga kuna aeg on meil piiratud, anname kohe sõna Dagmar Schumacherile, kes äh, seletab meile, mis digivaldkonnas toimub naiste liikumistega seoses ja mida võiksime siin oodata ja võib-olla väljakutsetest ka suur tänu, Terri, suur tänu naistekomisjonile kutse eest ja suur tänu selle väga olulise teema päevakorda võtmise eest. täna me näeme äh, soolise võrdõiguslikkuse osas äh, suuri jõupingutusi, inimesed teavad, et see teema on oluline, sellest räägitakse kodudes, äh, siseriiklikult, rahvusvahelisel tasandil, see on järjepideva feministide töö ja tegevuse tulemus, kus nõutakse valitsustelt kohustustest vastutusest, vastutuse võtmist, toetame nüüd ka, nüüd aga saab kasutada ka digitaalvõimalusi katalüsaatoritena. sotsiaalmeedia, digitaaltehnoloogia, seda saab kasutada selleks, et osaleda, anda ligipääsu infole, äh, teavitada, korraldada üritusi. ja nüüd vaatame, milline seos on naiste liikumiste ja digitaliseerumise vahel ja kuidas digitaliseerumine tänast naisliikumist mõjutab? solidaarsuse meeleavaldused, äh, rohujuuleorganisatsioonid, see kõik, see suunab inimesi võrdse, sugude, sugudevahelise võrdsuse maailma aga paraku me ei ole veel eesmärgil, oleme veel eesmärgist kaugel, aktivistid, seega üritavad staatus quo'd murda ja projekte on palju, töökohtadel toimub vägivald, vähemust, sisserändajatest naised, vähemuste esindajad. naistepäeval ütles üks juht, me teame, et ühiskonnas peavad olema kõik hääled esindatud, aga miljonid on, miljonid vaikivad maailmas, praegune solidaarsusliikumine peab olema murdepunktiks vastutuskohustuse mõttes, karistamatus ning naiste tsükliline vaesus nii maa- kui linnapiirkondades vajab tegemist, poliitiline aktiivsus nii meeste kui naiste osas peab olema suunatud nendele, kes kõige rohkem seda vajavad. sotsiaalmeedia on naiste liikumisele andnud võimaluse õitsele puhkeda. viimaste skandaalide ajal on naised tõepoolest kasutanud sotsiaalmeediat selleks, et rääkida äh, seksistlikest äh, kurjategijatest ja töökeskkondadest. poliitikud, ettevõtted, liidrid peavad vastutust andma oma tegemata jätmiste eest. see uus vastutuse asutamine näit-, kasutamine näitab seda, et on tõesti võimalik olukordi, olukorda muuta. esirinnas on hashtag, mis muudab inimestel väga lihtsaks äh, osalemise ja muutuste esilekutsumine, aga ka jälgimise. see tõepoolest äh, on abiks äh, asjade pinnale kerkimisel jätkusuutliku arengueesmärgid ning iseäranis naiste ja tehnoloogiaga seotud eesmärgid on ajalooline võimalus digitaalset ebavõrdsust äh, lõpetada ning ka konkreetseid samme esile kutsuda. kuid paraku on ka oht, et tehnoloogilised muutused suurendavad Äh, praegust ebavõrdsust ja tõhustavad soorolle ja toon ka äh, mõned näited, mis ei ole kindlasti ammendav nimekiri, te rääkisite Me Too'st ja ma ei hakka sellest siinkohal enam rääkima. aga ainult seda, et naistele on tõesti antud äh, platvorm, kuidas nad saavad näidata, kui paljud naised on pidanud seksuaalse ahistamisega kokku puutuma. teiseks Sharon Sandberg, Van Passi hashtagi kampaania äh, naiste liidrirolli edendamiseks. Pink Sticks on, oli kampaania, mis äh, rääkis meediast, marketingist, äh, tõsistest stereotüüpidest, mis on seotud noorte tüdrukutega ning meil on stereotüübivaba liit samuti, mis on suuna, mis tegeleb see, reklaami ja erasektoriga. poliitilisel küljel oleme näinud Araabia kevadet, naiste võimustamise liikumist Egiptuses kaks, kaks tuhat kümme, kaks tuhat üksteist oli meil teavituskampaania Egiptuse naiste osas. meil oli ka online kaart, kaardistamissüsteem oli hashtag Bring Back Our Girls Nigeerias ja kindlasti on meil vaja selliseid äh, kampaaniaid veelgi, sest pole veel jõudnud sinna, kuhu peaksime. meil oli veel üks kampaania selleks, et tegeleda terviseteemadega aastal kaks tuhat seitseteist, hashtag Women's March, mis äh, oli suur protestiliikumine kõigil mandritel Ballast on port Prantsusmaal. Äh, Time is up. Hashtag Spotlight and Violence oli uus ÜRO algatus äh, ülemaailmsel tasandil. samuti täna, kus me tähistame naistepäeva, uus hashtag Time is now. nüüd tuleb äh, tegutseda, ei saa oodata homseni ja tuginedes äh, minevikus tehtule. samuti tuleb kaasata mehed selles kontekstis ja, ja kuulsin ka juba varasematest sõnavõttudest äh,, He for She kampaania on samuti abiks. Äh, ÜRO-s tegelesime ka teetähistega oleme selle uuri-, just hiljuti avaldanud, kui me kutsu-, kutsun kõiki üles tutvuma sellega. milline on viimane teetähis? see on just digitaalne aktivism. ja see ongi meie tänane teema ja seda tahamegi edendada. digitaalne ak-, ak-, digitaalsed aktivistid, see vajab, see, mis toimub veebis, vajab toetust ja võib-olla lühidalt ka väljakutsetest. kõigepealt naised väga sageli ei pääse internetile ligi. kuulsime seda siin ka juba ennem. aga me ei saa seda lubada, et samasugused väljakutsed, mis meil on üldiselt soolise võrdõigusega osas, on nüüd jõudnud ka digitaalvaldkonda. teiseks, kui äh, tegutseme internetis, siis võib-olla oleme päris maailmas vähem aktiivsed, seda ei tohi juhtuda, tuleb säilitada tegevus mõlemal rindel. ja lõpetuseks ütleksin, et muidugi innovatsiooniagenda ja naiste ligipääsu parandamine IKT-le, kõigel sellel on tohutu potentsiaal. ligipääs äh, teabele, haridusele, kaubandusvõimalustele, teadu-, terviseteenustele, kõik see tagab äh, sõltumatuse ning viib äh, soolise võrdõiguslikkuse suunas. naiste häält tuleb kuulda, see liikumine on nüüd ka küps digiteerumise kontekstis ja ootan huviga teie lugusid, ettepanekuid, mõtteid ja soovin teile ilusat naistepäeva, ilusat naisteaastat, suur tänu! Thank you very much for this. suur tänu selle väga hea alguse eest meie arutelule. ka mõned jõulised liikumised mainisite ära viimastel kuudel ja aastatel meie ühiskondades ja nüüd saavad sõna parlamentide liikmed küsimusteks ja kommentaarideks. esimene on Portugali esindaja Germana Roja tänu. esiteks rõhutaksin, et see on väga tähtis teema Portugali jaoks, tähtis Euroopa ja maailma tasandil. kuidas tekitada suuremat huvi ja rõhutada naiste rolli uued, uues tehnoloogias, suhtlusvõrgustikes, selleks, et edendada naiste üritust IKT on tähtis äh, vahend, mis võimaldab äh, ümber kujundada reaalsust meie ümber maailmas, võimalus, äh, uusi võimalusi meestele ja naistele, vääri-, kuidas ligi pääseda väärikale tööle, tööhõive, näitajad Euroopa Liidus on head IKT valdkonnas, aga sel, aga te, selle sektori potentsiaal ei ole veel täielikult ära kasutatud, kuivõrd naiste osalus on madal. on äh, vastuolu äh, nõudluse vahel IKT spetsialistide järgi komisjoni raport aastast kaks tuhat neliteist näitab, et äh, see lõhe aastal kaks tuhat kakskümmend tähendab üheksasada tuhat vaba töökohta täitmata töökohta seoses siis äh, IKT ja naistega. Portugalis naised ei osale väga palju IKT valdkonnas, olgu siis tegemist hariduse või tööga selles sektoris aastal kaks tuhat kuusteist. naisdiplomandid äh, moodustasid viiskümmend protsenti diplomandide arvust, kuid ainult kakskümmend kuni kolmkümmend protsenti inseneriteaduste valdkonnas sotsiaal- ja tervisevaldkonnas seitsekümmend seitse protsenti ja juhtide osas ainult viis protsenti on naised. see, need arvud on väga tähtsad ja tähtis tuleb mõelda ka, miks endiselt naised on vähemuses IKT vallas, vaatamata võimalustele ja headele palkadele. kõik see peab muutuma. Thank you very much. suur aitäh teine sõnavõtja on Hollandist Judith Tiila. kõnelejal ei ole mikrofon sisse lülitatud. jah, <laughs> thank you, thank you again <laughs> thank you uh, for suur tänu ja suur tänu väga huvitava ürituse korraldamise eest ja ka sellest, et mainisite Sheryl Sandbergi, mis ma arvan, on väga hea eeskuju meil võiks olla ka Euroopas keegi selline. ja Lego muidugi kui ettevõte on ka väga hea. Äh, näiteks naiskosmonaudid on neil mänguasjade seas esindatud. räägime stereotüüpidest siin täna hommikul. ja oleme rääkinud stereotüüpidest vabanemise vajadusest, aga ma arvan, see on võimatu, me ei saa neid meid kuidagi likvideerida, aga mida teha saab, on lisada positiivseid stereotüüpe ja kasutada neid, eriti digitaalajastul, sest naised on head suhtlejad. see on stereotüüp, aga see on positiivne. naised on nutikad, intelligentsed naised, et äh, püüdlevad kõrge harid-, kõrgema hariduse poole, nad on head meeskonnatöötajad, nad on hoolivad, nad teevad koostööd kõik need stereotüübid, äh, neid võiks kasutada positiivses mõttes. peaksime oma, ka meestega tegema koostööd selleks, et meie häält oleks kuulda. ja rääkides häälest, Hollandis tõite ka mõningaid näiteid digitaalrevolutsiooni kohta. eelmisel aastal toimus, toimusid parlamendivalimised ja Vote for a Woman liikumine kerkis esile kahe nädala pärast. toimuvad meil kohalikud valimised ja jällegi äh, on meil seesama kampaania, hääletage naiste poolt. mõned tahaksid naiste poolt hääletada, aga pigem nad hääletavad esimese naise poolt nimekirjas, aga see esimene naine niikuinii juba valitakse, kui aga hääletate selle naise poolt, kes on allpool äh, kohtade arvu, mida oodatakse sisse, võib asju muuta ja see tõesti muutis olukorda Hollandis tänu Facebooki, LinkedIni, Twitteri. sellest sai jõuline liikumine ja valitigi rohkem naisi parlamenti sellisel moel, see on üks näide. Thank you very much also for this example. tänu ka see, selle näite eest. võib-olla seda võiks ka pidada heaks tavaks, mida jagada teiste liikmesriikidega ja nüüd veel üks sõnavõtt Saksamaalt proua Kroden-Kranich. ja, suur tänu. ma tuleksin tagasi proua Schumacheri sõnavõtu juurde, sest äh, ta rääkis just äh, ära kõik need äh, mineval aastal aset leidnud naiste marsid ja liikumised ja, ja aastal kaks tuhat kuusteist ja kaks tuhat seitseteist pidid need marsid aset leidma Ameerikas, kus on äh, Äh, naiste olukord ähm, poliitilisel areenil eriti äh, keeruline. ma olin ka ÜRO naiste õiguste konverentsil kohal ning äh, seda ähm, mitmel aastal ja tollal me nägime, et olid täiesti erinevad vastuolulised arengud aset leidmas. ühelt poolt, mis puudutab haridust, et see just noortele naistele Aafrika riikides Ähm, aastaid ähm, ähm, näitas positiivset trendi, aga siis, kui esile äh, ilmus ISIS, siis see takistas ka äh, tüdrukute haridust. nii et selge on see, et haridus on võtmeks edule ja see annab ka naistele võimaluse ise oma elu üle määrata nii et siin on veel väga palju ära teha, siin on ka äh, G kakskümmend tippkohtumine, üks võimalus äh, tähelepanu pöörata sellele teemale, nii et me ei peaks seda teemat äh, päevakajastama me ainult ühel päeval, naistepäeval, vaid ka teistel päevadel. ma olen äh, ka äh, Saksamaa parlamendi liige, vastava komisjoni liikme ja ka Euroopa Komisjoni naiste õiguste liige ja oluline on see, et me oma tegevusega tagaksime äh, oma tütretele, tütardele, naistele tagada ka äh, eluga digitaalvaldkonnas, aitäh! ja enne kui ma annan sõna vastuseks, vaatame, millised on meie äh, küsitluse tulemused Slidos. kas me saaksime siis näha neid? ja esimene küsimus oli siis selle kohta, et kes, millised nimed on teile tuntud ja see, kes tuli esimeseks, Alissa Milano, oli ka teises küsimuses mainitud, tema oli siis üks, oli Me Too üks algatajatest. siis Barbara Novatska oli Black Protesti esindaja Poolas, võitlemaks äh, reproduktiivõiguste eest iseäranis. siis oli meil kolm naist Black Lives Matter liikumisest Sheryl Sander, keda ka Dagmar Schumann mainis, Lean In hashtag, Rachel Sklar, hashtag Change the ratio ja viimane, aga samuti väga olulisena Malala, kes lõi hashtag liikumise We are silent, kes on ka väga oluline tüdrukute õiguste kaitse just hariduse vallas. ja kui paljud siis vastasid teie arvates, siin on tulemused neljakümne kaheksa tunni jooksul pärast äh, Alisa Milano tweeti ja enamus arvas, et neid oli ainult üks miljon kakssada tuhat, nagu selgub, kuid tegelikult oli neid viis äh, koma seitse miljonit. Nad vastasid kahe, kahe päeva jooksul sellele säutsule, nii et äh, jällegi näete, kui võimas on digitaalmeedia ka naiste õiguste vallas. ja kõige populaarsem küsimus oli, mida saab teha selleks, et toetada naiste liik-, liikumisi, mida juhivad naised, kes kasutavad meediat ja IKT vahendeid. võib-olla proua Schumacher, teie võiksite seda ka arvesse võtta, kui te nüüd äh, vastate ja kommenteerite sõnavõtte. tänan väga sõnavõttude eest. Äh, Sharon Sandberg Euroopa eeskuju, ma arvan, et see oleks tõesti väga tore, kui nii juhtuks. mulle meeldis ka see positiivsete stereotüüpide mõte ja nende kasutamine laialdasemalt. samas ma usun, et tuleb ka võidelda meediastereotüüpidega, sellel siiski on mõju ühiskonnale, kui naisi kujutatakse erinevalt kui praegu sageli, sama käib ka meeste kohta. mees, kes triigib, ma arvan, selline kuvand äh, muudab mõtlemist nüüd naiste staatuse komisjon New Yorgis äh, äh, saame kokku paljude teiega ka võib-olla järgmise kahe nädala jooksul. naistekomisjoni teema on naised maapiirkondades. loodetavasti äh, jõuame ka väga jõulistele kokkuvõteteni. proua Koden-Kranich ka rõhutas väljakutseid, see ei saa olema lihtne töö. nii et peame tõesti ühiselt pingutama nüüd peamine küsimus. mina arvan, et tuleb lihtsalt aktiivselt tegutseda, tegutsegem kõik aktiivselt, kasutagem interneti võimalusi, aga ka päriselu võimalusi selleks, et äh, nõuda aru valitsustelt ja ka teistelt, rääkida oma nägemustest, soovidest ja töötagem ühiselt parema ühiskonna nimel, aitäh! I think this is a, a, a one ma arvan, see on äh, suurepärane sõnum ja tänas selle paneeli, paneeli lõpetuseks ja omalt poolt äh, ka suur tänu Dagmar Schumacherile, ÜRO naistele. tänan kõiki sõnavõttude eest. ma arvan, et viimase saja aasta jooksul oleme näinud, et edusamme on võimalik teha nii internetis kui elus no,. aga naiste õigusi rünnatakse pidevalt Euroopa Liidus ja kogu maailmas, seepärast peame kasutama kõiki vahendeid selleks, et sellega võidelda, selleks, et naiste õigusi edendada, võidelda võrdsema ühiskonna eest. suur tänu, proua Suumacher, suur tänu kõigile. ja nüüd annan sõna kolleegile, asepresident Papadimulisele, kes äh, meie konverentsi täna siis kokku võtab. I was informed that uh, I could speak in mm, mulle öeldi, et ma võin oma emakeeles, kreeka keeles rääkida, nii et ma kasutan seda võimalust, nii et palun pange klapid pähe. tere, tere hommikust, olen Dmitris Papadimulis, olen äh, Euroopa Parlamendi asepresident ja minu val-, pädevuses on ka soolise võrdõiguslikkuse küsimus Euroopa Parlamendis. mul on täna väga suur au ja iseäranis täna, sest sooline võrdõiguslikkus ei pea kaasa, võitlus selle nimel ei pea kaasama mitte ainult naisi, vaid ka mehi ja eriti just mehi, kes on avatud mõtlemisega ja kes mõidavad, et ühiskonnale on kasuks sooline võrdõiguslikkus ja vabanemine igat liiki diskrimineerimisest. OECD uuring näitab, et selleks, et saavutada täielikku võrdsust, kui me jätkame praegust teed, siis meil on vaja selleks sada kuuskümmend üheksa aastat sellises tempos. nii et kindlasti me ei saa oodata sada kuuskümmend üheksa aastat. ja selleks, et võrdsust kiiremini saavutada, peame lihtsalt tegema rohkem üks kolleeg ütles, et jah, me, uuringud on meile tuttavad, andmed on olemas ja probleem on selles, et tuleb midagi ette võtta. Euroopa Parlamendis me, me üritamegi midagi ette võtta, kui me võrreldame olukorda minevikuga, oleme teinud terve rea olulisi samme edasi. meile see meetod ei meeldi väga hästi, sest et, et business as usual ei meeldi meile, meile meeldiks pigem võrrelda tänast päeva tulevaste eesmärkidega ja mitte sellega, mis oli minevikus kui me võrdleme tänast olukorda sellega, mis tuleks saavutada, siis siin kindlasti on selge, et palju on jäänud veel teha. ja nagu arutelud on ka näidanud, palju tööd ei tähenda mitte ainult seadusloomelist tööd või õigusaktide rakendamist, see ei tähenda mitte ainult äh, eeskirjade vastuvõtmist, aga mõtlemise muutumist pigem vabaneda stereotüüpidest, arvud Euroopa Parlamendis, kolmkümmend kuus protsenti liikmetest on Euroopa Parlamendis naised samuti, samuti kolmkümmend kuus protsenti äh, parlamendi juhatusest on naised ning viiskümmend protsenti komisjonide liikmetest on naised. aga fraktsioonide juhtkonnas on ainult üks naine ja üks kaaseesistuja ühes fraktsioonis ja kui me läheme presidendi juurde, siis praegune president on mees, eelmine president oli mees. nagu näete, on ka veel meil siin oma parlamendis jäänud küllalt tööd. tähtis on koostöö rahvusparlamentidega, vabaühendustega, kodanikuühiskonnaga, erinevate teadusasutustega, kes meid aitavad, kuid kõige tähtsam on avada ennast paremad, avada need kanalid. käisin korraks väljas ja kohtusin kolmesaja viiekümne noorega, kes on Euroskoola programmi raames Strasbourgis ja ma rääkisin ka nendega naistepäevast. tahaksin teile edasi anda järgmise sõnumi. noored tütarlapsed, kes olid kohal, olid tõelised võitlejad Nad äh, tahtsid, e-, nad tahavad elus paljud saavutada ja tahavad üles ehitada võrdset ühiskonda ja samal ajal poisid pigem toetasid seda, ütlesid, et võrdsus on ühiskondale hea tervikuna. on vaja ühiskonda, kus pole diskrimineerimist, kus on äh, sooline võrdõiguslikkus, me oleme küll kõik erinevad ja seepärast on mitmekesisus ja võrdsus olulised äh, asjad, mis saavad käia käsikäes nii, nii palju mina, minu poolt ma võiksin pikalt äh, jätkata, kuid äh, lõpetaksin siinkohal ja tahaksin teile soovida kõike head, suur tänu ja, ja meeldivat lõunasööki. Well, thank you, Vice suur tänu, asepresident Apadimulis. me oleme Hannibal üks komisjoni aseesinaistest ja minu ülesanne ongi nüüd kõiki tänada, tänada kõiki tulemast, osalemast paneelides. tänan kõiki parlamendiliikmeid, on olnud suurepärane üritus, tahan tänada kõiki neid, kes esindate rahvusparlamente, te tulite täna Brüsselisse. meil on tõesti veel pikk tee jäänud käia, nagu asepresident ütles. aga nüüd peame kasutama neid teadmisi, mida oleme saanud äh, täna, liikuma edasi oma pikal teel selleks, et mehed ja naised lõpuks võiksid tõesti olla päriselt võrdsed. meil on olnud väga huvitavad ja sisukad arutelud, loodetavasti viite midagi sellest endaga kaasa. igal juhul meie Euroopa Parlamendis kindlasti. nii et suur tänu veel kord tulemast, suur tänu kõikidele korraldajatele ning ilusat rahvusvahelist naistepäeva!